tere päevast, jätkame. meil on päevakorrapunkt number üksteist. ma tervitan südamest äh, äh, raportööri eelarvekomisjonist. see on tore, et te tulite. me tahaksime teada, millised on eelarvekomisjoni prioriteedid kahe tuhande kuueteistkümne, üheksateistkümnenda aasta üldeelarve osas ja väga meeldiv oli näha, et ka meie prioriteete olete te ka sellesse dokumenti kaasanud. kõigepealt ma tahaksin anda teile sõna, palun. aitäh, proua juhataja ma tänan ka eelarve kontrolli komisjoni, et mulle antakse võimalus siin täna eelarve üldsuuniste kohta midagi rääkida. metoodilise, aga ka sisulise poole pealt. see on eriti oluline teema eelarve kontrollikomisjoni jaoks sest teda huvitab kogu üldeelarve, mitte nagu kultuurikomisjoni, keda huvitab mingi spetsiifiline valdkond näiteks. ja nende äh, kulukohustuste kohta kavatsen ma ka siin veel nii mõndagi öelda. siin on kaks kolleegi, äh, kes töötavad ka äh, eelarvekomisjonis me töötame nädalaid ja kuid, eh, et välja töötada Euroopa Parlamendi eh, seisukoht. väga oluline on saavutada maksimaalne võimalik enamus parlamendis selle dokumendi taha. ja me peame loomulikult nõu erinevate fraktsioonidega, ka erinevate komisjonidega. seepärast tahaksin rõhutada, et me saavutaksime tingimata konsensuse, sest olen veendunud, et äh, kui me jõuame eelarve läbirääkimiseni nõukoguga, on meie ühtne positsioon väga oluline. oluline on, et raportöör suudaks tõesti saavutada ulatusliku konsensuse selleks, et nõukoguga läbirääkimised kujune-, kulgeksid sujuvamalt. see kõigepealt millised on minu meetodid, ma püüan välja selgitada, milline on tegelikult nõukogu roll ja seisukoht. nõukogu, kes püüab järjest karmimalt eelarve koostamisse suht-, suhtuda ja see takendab äh, loominguliste lähenemisviiside kaasamist eelarve koostamisse. tegemist on nõukoguga, kes püüab näida veelgi karmimana, kui ta tegelikult on, resoluutsemana kui peetakse poliitilisi läbirääkimisi, siis on loomulikult oluline määratleda prioriteedid. on väga oluline määratleda need eh, ja selles osas on nõukogu eh, oma seisukohad juba vastu võtnud. tegemist on üldsuunistega ja mis tähendavad eeskätt suundumust majanduskasvu investeeringuid, eh, aga meie soovime olemasolevaid programme säilitada. me tahame säilitada ka teadusuurimiskeskusi ja neid jätkuvalt rahastada. meil on väga oluline, et investeeringud ei katkeks. me peame suurendama oma eh, eelarvevahendite kasutussuutlikkust me tahaksime loomulikult ka öö, sügavamalt käsitleda öö, eelarves Euroopa Liidu arengu sotsiaalseid aspekte. ma mõtlen näiteks kõigele sellele, mida soovib tulevikus ellu viia Empel. ma leian, et see on oluline ka kõikide Euroopa kodanike jaoks uute programmide puhul, kui me räägime teadusuuringutest ja äh, kaitsekulutustest, siis on oluline ja Euroopa Parlament on juba teinud ka seda rõhutada, et äh, me ei soovi äh, teisi teadusuuringu programme Äh, piiritleda ja seda äh, kaitsekulutuste arvelt. mis puudutab eelarve kontrolli komisjoni, siis loomulikult huvitab seda komisjoni eeskätt Euroopa peaprokuröri ametisse astumine. me peame asuma öö, äh, Eh, prokuratuur, Euroopa prokuratuuri kui ameti loomisele ja see eeldab selleks vajalikke rahaliste, rahalisi vahendeid. meil on vaja igal juhul eelarves eh, ette näha selleks ka rahalised vahendid, muuhulgas ka Eurojusti ja Olafi jaoks. kuidas ka poleks peame me igal juhul arvestama sellega, et järgmisel aastal peab Euroopa peaprokurör oma tööd alustama. kui me räägime Euroopa, kui me räägime kontrollikomisjonist, siis võib-olla on eh, selle komisjoni jaoks oluline ka Euroopa arenguprogramm mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat ja see ja öö, äh, lähenemiseelse, Euroopa Liiduga liitumiseelsete protsesside rahastamist, siis on väga oluline teada, milline on eelarve kontrolli komisjoni seisukoht ja on teie prioriteedid. ma loodan, et me saame sellest rääkida nii täna õhtupoolikul kui ka eelolevatel nädalatel ma ei usu, et äh, antud äh, faasis jõuame me kõiges kokkuleppele, ma leian, et see on võimalik pärast seda, kui me jõuame äh, läbirääkimistega lõpule. suur aitäh, ma tahaksin tõepoolest teid tänada ka teie avameelsuse eest. meil on sageli üsna keeruline, sest me näeme oma komisjonis, et eelarves kõik keskenduvad eelarveridade eh, olevatele numbritele, aga mitte keegi ei taha vaadata, milline on tervik. ja eh, siis me jõuame tulemuseni, mis kukub läbi nõukogus ja näiteks Olafi puhul, eh, kus saja tuhandelise eelarve juures on öö, eelarve tegelikult külmutatud ja see töötab väga vähe inimesi, me oleme teinud jõulisi katseid Olavi eelarvelisi vahendeid kahekümne protsendi võrra suurendada, aga see peab olema meil kunagi õnnestunud. sellele seisis nõukogu resoluutselt vastu. ja palun arvestage, et kui arutelud toimuvad, siis ei tohi seda unustada, et Olafiga seonduv on meie jaoks tõepoolest erakordselt oluline ja audiitorid, kes tõepoolest Euroopa Liidu nimel ja heaks töötavad eh, ja nad saavad selle töö eest küll päevaraha, kuid nende jooksvad kulutused on eh, suured ja me ei eh, kata neid ja minu meelest on see vääritu, kuidas me nende inimestega ümber käime. see on minu suur palve, teisaks leian ma, et me peaksime Euroopa välisteenituse juures võtma ette eriesindajad äh, ja kaasama nad välisteenistusse. Äh, see on vana lugu, äh, alailma me ei jõua seda saavutada, sest miski asi läheb viltu. ja see oli ka juba kontrollikoja taotlus, et Äh, välisriikides tegutsevad eriesindajad, keda pole küll palju, nad peavad olema integreeritud välisteenistusse, sest vastasel korral juhtub see, et meil on suursaadikud, eriesindajad äh, koha peal öö, äh, välisriikides, võtavad nad sõna erinevate seisukohtadega, räägivad erinevatelt vaatenurkadest lähtuvalt ja see on igal juhul see, Äh, mis äh, ei äh, või enam niimoodi kesta, ma tean, et selline küsimuse asetus tekitab tüli nõukoguga, aga andke andeks, võtke see tüli vastu ja võidelge lõpuni. ja nüüd ma tahan öelda, et äh, regionaalse arengu peadirektoraadis töötab ainult viiskümmend audiitorid kontrollimaks regionaalarengu vahendite kasutamist. komisjonile see ei meeldi, see ei meeldi tegelikult kellelegi, kui te selle küsimuse tõstate, aga minu jaoks on oluline, et eh, liikmesriigid peaksid ka nagu ise midagi ära tegema. Need oleksid minu märkused ja palved, kas on kolleege, kellel on öö, ehk ka mingeid soove? kolleeg Zdehovski, palun. aitäh. suur tänu härra Viotile selle eest, et ta tuli täna oma ettepanekut esitlema. ma arvan, et on väga hea, et see arvamuste vahetus toimub. Inge Kressle on rääkinud eelarve kontrolli komisjoni seisukohast. mina räägiksin julgeoleku turva, turvalisusega tegeleva eelarvega tegeleva inimese vaatevinklist. meil ei ole raha Eurojusti jaoks, meil ei ole raha varustuse jaoks. Eurojustil on raha otsas prokurörid ei ole enam võimelised kohtumisi pidama, sest raha ei ole. nii et meil tõesti on vaja kedagi selleks, et keegi hakkaks selle probleemiga tegelema, see on tõesti piinlik olukord, häbiväärne olukord. kui nüüd arvamuse raportöör teeb ettepaneku, et eelarvet tuleb tõsta ja eelarvekomisjon selle ettepaneku maha hääletab, siis see ei ole väga meeldiv kogemus. sellised inimesed nagu mina, kes nende küsimustega tegelevad, me oleme tõesti pühendunud sellele küsimusele. me oleme nüüdseks juba neli aastat selle küsimusega tegelenud ja meie teame, millised ametid teevad head tööd, millised mitte ja me teeme ju ka vastavasisulisi ettepanekuid äh, selle faktiga arvestades olen lugenud märkuseid, olen lugenud teie ettekandeid, mida te olete teinud. kas te olete kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta komisjoni eelarve täitmise kinnitamise raportit äh, seal olid kaasatud ka ametid, me tõime välja väga palju probleeme, tõime välja raha väärkasutuse juhtumid. meil on ka kaks raportit täna päevakorras, eriraportit, kus öeldakse, et kulutuste mõju ei hinnata, meil on kvantitatiivsed äh, mõõdikud, me äh, loeme kokku numbreid, aga me ei mõõda kvaliteeti, me ei mõõda lisandväärtust äh, nendele piirkondadele ja valdkondadele. toon näite maaelu arengu kohta. me tegime ettepaneku, et sada miljonit võiks minna Tšehhi Vabariigile. raha, mida oleks kasutatud peaministri pagaritööstusele selleks, et seal paremat leiba küpsetada. miks on vaja Euroopa maksumaksja raha kulutada äh, peaministri pagaritööstusele, see on täiesti naeruväärne, miks me peame mingit suvalist pagaritööstust toetama, kui seal kõrval on ka teine, mis küpsetab seda paremat leiba tõhusamalt ise ilma Euroopa toetusteta. Need on küsimused, millega tuleb arvestada. on väga tähtis, et me liikmesriikidele toonitaksime, kui tähtis on tõhusus ja tulemused. ning mis puudutab äh, audiitorite numbri arvu tõstmist, äh, see on väga hea mõte, aga näiteks Tšehhi juhtumi puhul selle nõndanimetatud kurepesa juhtumi puhul äh, ei olnud audiitorid need ega ka prokurörid need, kes need pettuse juhtumid välja tõid, see oli Olav. alles siis, kui Olav sekkus, tuli kõik päevavalgele ja ärge seda unustage. Uh, Derek Vaughan aitäh, tere tulemast äh, härra äh, Viotile eelarve kontrolli komisjoni, tal on tõesti väga tähtis töö parlamendis teha ja siiamaani on ta väga hästi sellega ka hakkama saanud. mul on väga hea meel nende prioriteetide üle, mis ta on äh, pannud siis paika ja jätkusuutlik areng, innovatsioon, kliimamuutused, migratsioon, julgeolek, nii et tõesti väga head prioriteedid äh, eelarve jaoks samamoodi ka noorte tööhõive on kaasatud, mis minu arvates on ka väga tähtis küsimus ja me teame, et see komisjon, Kontrollikoda, on mitmeid raporteid noorte tööalgatuse ja noorte töögarantii kohta koostanud, ma ei tea, kas te olete neid kõiki lugenud, aga neid tasub lugeda, sest siin on tõesti välja toodud see, et alguses käimalükkamine võttis väga palju aega, nüüd on tõesti tehtud edusamme ja siin on tehtud ka ettepanekuid, kuidas tulevikus edasi minna, nii et võib-olla teie või teie abilised saavad seda teha nüüd äh, Kontrollikoja iga-aastane aruanne, teised kolleegid on ka seda maininud see, äh, see kolm koma üks protsenti vähenemine viimastel aastatel ja seal on tõesti veel problemaatilisi valdkondi, just näiteks regionaalpoliitika, regionaalarengu komisjoni liikmena äh, on see minu jaoks väga tähtis küsimus ja homme tuleb ka Regionaalarengu Komisjon kokku. nimelt äh, vahendite kasutamise madal määr on siin probleemiks liikmesriikides. Äh, ja nüüd, kui me räägime praeguse mitmeaastase finantsraamistiku viimasest eelarvest, siis tuleb tõesti mõelda, mis saab järgmisel programmiperioodil, et äh, kas me kulutame raha õigetele küsimustele, kui me seda ei tee, siis mingil hetkel hakatakse ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kärpima nii et see on tõesti väga tähtis küsimus, te olete eelarveraportöör ja teil on tõesti väga lihtne sundida liikmesriike raha kulutama, aga ma arvan, et te peaksite hoolitsema ka selle eest, et ühtekuuluvuspoliitika fondi vahendeid kuulutatakse võimalikult kiiresti ja seda siis ka tõesti õigetele projektidele. selleks, et ei oleks vabandusi selleks, et hakata ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kärpima ja kolleeg Zeller, kes eelarve täitmise kinnitamise kohta sellel aastal raporteid kirjutab. aitäh, vabandust, et natukene hiljaks jäin ja ei kuulnud härra Vioti sõnavõttu. käisin just Regionaalarengu komisjonis ja kolleeg Voon seda ka mainis, et nüüd räägitakse põhiliselt sellest, et kuidas päästa ühtekuuluvuspoliitika ja tõukefondide vahendeid. kuidas need juba välja töötatud meetmed äh, säilitada nii, et nad ka pärast kahe tuhande üheksateistkümnendat ja kahekümnendat aastat kehtiksid. samamoodi ka need riikidele makstavad äh, kindlad summad, et kuidas neid oleks võimalik ka edaspidi kasutada. see on küsimus, millest just praegu seal räägitakse, isegi õigusloomelisi aluseid hakatakse muutma selleks, et seda kõike teha ja ma arvan, et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvet mõjutavad ka kõik need ettepanekud, sest tegemist on praeguse programmiperioodi eelviimase aastaga peale selle tuleks rääkida veel ka sellest, et need küsimused, mida me eelarve täitmise kinnitamise raportis juba kritiseerisime ja mis ikka veel ei ole korralikult käima lükatud, näiteks viimastel aastatel põllumajanduses rohestamise programm ja noorte talunike programm, kuidas me neid programme kuidagi nüüd tõesti äh, elule puhume või kui tundub, et nad ei ole rakendatavad, kuidas me siis sinna suunatud vahendeid äh, ümber paigutaksime teistele ridadele, kus neid vahendeid saaks siis kasutada. nüüd need erinevad usaldusfondid arengupoliitikas, siin kinnitati, et need usaldusfondid võtavad nüüd äh, töö üles komisjonist äh, ja ka välisteenistusest. kolleegid seda toonitasid, ütlesid, et töö lükatakse käima. nii et kas seal on nüüd vahendeid vaja, praegusel hetkel toimub Süüria doonorikonverentsil on lubatud miljardeid Süüria ülesehitamiseks ja migrantide tagasipöördumiseks. ma tahan tõesti teada, kust need vahendid tulema peaksid, kas tõesti kõik tuleb liikmesriikidest või Äh, uuesti hakatakse kasutama siin Euroopa Liidu eelarvevahendeid, nii nagu seda juba mitmeid kordi varem on tehtud. küsimus oleks siis ka selles, et äh, kust need vahendid peaksid tulema, sest äh, selliste probleemide puhul oleme, ei ole me mitmeaastases finantsraamistikus mitte mingit strateegiat välja töötanud, vahendeid lihtsalt ad hoc Äh, kuskilt kraabiti kokku, see tähendab seda, et äh, pikaajalised programmid ja põhimõttelised poliitikad äh, seetõttu said vähem raha. ükskõik, kas siis põllumajandus, kalandusprojektid või ka ühtekuuluvuspoliitika projektid, sest tavaliselt esimesena hakatakse sealt raha ära võtma. nagu Terek juba ütles, nii mõneski liikmesriigis ei ole rakendamist veel korralikult käima lükatud või vähemalt mitte nii, nagu tegelikult programmiperioodi viiendal või kuuendal aastal peaks see olema. nii et ähm, tegemist on ilmselgelt väga huvitava ülesandega ja tegelikult juba aasta otsa äh, on meie ettepanekuid õõnestatud ka uue mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekutega. praeguse programmiperioodi puhul ei ole me tegelikult veel ka korralikku vahearuannet ähm, koostanud. nii et soovin kolleeg Viotile palju edu. see põhiprobleemide kirjeldus ja raskuskeskmete äh, väljatoomine ei ole kindlasti lihtne ja eelarve kontrolli komisjon kohe kindlasti kavatseb ka oma kommentaarid arvamuses, arvamusele lisada. härra Aureel Euroopa Komisjonist, palun. Uh, thank you, Chair. Uh, on behalf of the Commission. aitäh, esimees. Views with the uh, general Äh, mul on väga hea meel kuulda siin pearaportööri, üldraportööri härra Vioti äh, sõnavõttu, kuulasime väga täpselt äh, nii tema kui ka selle komisjoni liikmete märkuseid ja anname komisjonile siis teada selles, sellel arutelul öeldust viimane märkus, mida tegi härra Zeller Süüria doonorikonverentsi kohta. sama küsimus esitati mulle eile eelarvekomisjonis, nii et ma kasutaksin nüüd võimalust ja vastata sellele küsimusele. mina saan aru, et praegusel konverentsil komisjon soovib teha lubaduse mis on umbes sama suureline nagu see lubadus, äh, mida, mis tehti eelmisel aastal, ehk et siis lubatakse viissada kuuskümmend miljonit eurot, mis on sama suur summa kui eelmisel aastal lubatu ja selle pakub siis komisjon ka välja kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarveprojektis, mida siis järgmisel kuul, kolmekümne esimesel mail esitletakse. ja nagu eelmisel aastal komisjon teeb siin ettepaneku, et kasutame rubriigist neli vahendeid ja siis äh, ka uusi vahendeid, äh, mis tulevad rubriigist neli. see on nüüd siis komisjoni ettepanek, aga lõpliku otsuse võtavad vastu komis-, äh, komisjoni asemel hoopis parlament ja nõukogu. härra Vjoti, palun. Grazie ancora Presidente, grazie eh, colleghe e colleghi che sono intervenuti. Aitäh, proua juhataja suur aitäh kolleegidele, kes andsid omapoolset nõu. see oli väga kasulik arvamuste vahetus ja ma leian, et teie komisjoni panus sellesse on väga oluline, sest eelarve kontrolli komisjon suhtub täie tõsisusega kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarvesse siis kõik need ettepanekud täiesti konkreetsed, muuhulgas mis puudutavad Eurojusti äh, äh, Süüria konverentsil äh, rah-, konverentsil igasuguste lubaduste andmist või mitteandmist. ma tänan kolleeg Vooni selle eest, et teie oma öö, raportis käsitlesite öö, Eh, noorte tööpuudust ja noorte garantiisid. ma leian, et eh, see oli oluline ka Empli eh, seisukohalt ja kui nüüd Empli seisukohta võtta ja teise seisukoht, siis need on need kokkulangevad oma raportis ja oma äh, kirjas äh, viitasite te sellele, mis oli minu jaoks väga oluline, jätkata tööd ettevõetu kallal. ühesõnaga, kui eelarve komisjoni raportöörina võin teile kinnitada, et pro-, probleemid tekivad sageli nõukogus, kus liikmesriigid väga visalt võitlevad selle eest, et mitte mingil juhul järele anda. ma leian, et oleks hea töötada öö, äh, nende valitsustega, et siis lihtsustaks ka Euroopa Parlamendi tööd ja, ja see on see võrgu kõige kõrgema temperatuuriga koht ma tean, et teie ülesanne pole sugugi lihtne ja me esitame oma arvamuse loomulikult, kuid me eh, sõltume eh, tõesti väga palju sellest, mil määral te suudate lõpuni vastu pidada ma tõesti loodan, et te saite aru, mis oli meie mure sisuks, ma tänan, et te tulite ja soovin teile teie töös palju edu. nii, see päevakorrapunkt on nüüd nagu läbi ja nüüd me jõuame päevakorrapunkti juurde number kaksteist. tegemist on eh, kontrollikoja eriaruande lühitutvustusega, raportöör on kolleeg Liberatski. suur aitäh, proua juhataja. lugupeetud daamid ja härrad, ma tänan, et te mind täna siia kutsusite, et ma saaksin eh, eh, tutvustada eh, averust lähemalt, era- ja riikliku sektori koostööd. me oleme öö, viinud ellu hulgaliselt projekte kogusummas enam kui kolmesaja kolmekümne kuue miljoni eest. Neid projekte on circa tuhat seitsesada. rahaline tähtsus ei olnud väga äh, kasvab, sellepärast et äh, ellu viidi ainult äh, kaheksakümmend neli Averuse projekti töösse aastatel kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist kogusummas viis koma kuus miljoni euro eest. küll me loodame, et me saame ka äh, EFSist vahendeid, kui praegu EFSi käivitumise järel ei saa me selles nii kindlad olla. meil on vaja Äh, averused institutsionaalselt üles ehitada. siin on väga palju puudusi nii õiguslikus kui ka institutsionaalses raamistikus. liikmesriikides äh, puuduvad selged poliitilised kontseptsioonid ja strateegiad, kuidas averust ära kasutada tavaliselt kasutatakse see seda, et kaasata täiendavaid rahalisi vahendeid. liikmesriikidel ei ole piisavalt kogemusi, kuidas seda era- ja riigisektori koostööd korraldada, samuti puuduvad ka institutsioonidel võimed kõiki momente, mis selle juures on vaja arvestada. Euroopa Liitul on oluline rõhutada, et meil on tarvis saavutada senisest suurem Mm, eh, averuse eh, finantsvõimendus. komisjon ja liikmesriigid ei peaks, vabandust, ei peaks edendama eh, Averuste tegevust, kuni ei ole lahendatud institutsionaalsed ja õiguslikud küsimused. rahaline toetus tuleks eraldada ainult nendele Averuse projektidele, millel on erakordselt suur tähtsus ja liikmesriikidel peaks olema välja töötud konkreetne strateegia ja poliitika selleks, et edendada neid sektoreid, mis sobivad avaliku erasektori koostööks kõige paremini. kontrollikojal öö, oli oluline ka rõhutada, et siin öö, e, puudub tegelik konkurents, kui öö, e, avalike hankete käigus öö, e, Äh, kitsendab ähm, selle korraldaja selles osalemise võimalust. projektid on sageli äh, ebapiisavalt ettevalmistatud partnerite poolt ja need äh, allkirjastatakse, need projektid enne, kui olulised küsimused on lahendatud, nagu vastavate vajalike lubade saamine või sobivustestid Äh, lisaks sellele lisanduvad ebamajanduslikud kulutused ja äh, ette nähtud äh, projektide elluviimise veebimine kuni viiskümmend kaks kuud, see oli Prantsusmaal, Hispaanias ja Kreekas ja neid projekte oli kokku üheksa, mille viivitus ja seitsmes neist viidi ellu viivitusega Kreekas olid selle all kinni üks koma üks miljardit eurot. ega tuleb arvestada, et nende projektide elluviimiseks eraldati Euroopa Liidu eelarvest eh, kolmkümmend protsenti rahalisi vahendeid. tahaksin eh, puudutada lühidalt ka Kreekat. Kreeka sai kolm koma kolm miljardit eurot Hispaania ja äh, äh, Prantsusmaa ainult veidi üle viie protsendi. alustati äh, teede, tee-ehitust, mis pidi olema seitsesada nelikümmend neli kilomeetrit pikk, aga projekt oli halvasti ette valmistatud ja kaugemale kui ideest ei jõutudki. selle tulemusel kasvasid ühe kilomeetri kohtavat telet, ühe kilo, ühe kilomeetri kohta tehtavad kulutused enam kui kuuskümmend üheksa protsenti. soovitused on meil järgmised, liikmesriigid peaksid eh, viivituste finantsmõju ja järelläbirääkimiste mõju selgelt eh, vähendama, eh, sest see vähendab ah, avaliku erasektori koostöö tõhusust ja võimalikult äh, vara alustama järelläbirääkimisi, kui need osutuvad vajalikuks. kui me räägime äh, Averuse projektidest, siis tegelik lahendus on siin selles, et varem äh, rõhutada, et eelnevalt võrdlevat analüüsi läbi ei viida, nagu näiteks Kreekas, samas Prantsusmaal ja Iirimaal kus me auditi läbi viisime, viidi sellised analüüsid läbi. seepärast tekkisid mitmesugused puudused ja puudujäägid ja ei olnud sugugi võimalik aru saada, kas Averuse projektis on kulud ja tulud omavahel loogiliselt seotud. tuleb arvestada sellega, et IKT tehnoloogiate vallas öö, oli nõudlus alla kuuekümne üheksa protsendi Hispaanias ja Kreekas oli see veel vähem kui kolmkümmend viis protsenti, siin meil on ainult hinnangulised andmed pakkuda. väga sageli ei olnud äh, Averuse projektid asjaomased ja sidusad ühelt poolt eh, ei eh, suurendanud see motivatsiooni, teisalt tõi selle, kaasnes sellega ülemäärane risk. ja eh, erasektori silmis ei käitunud riik kõige optimaalsema mänedžerina. Averuse projekte võib näiteks äh, eelarve välisele reale kanda ja siis eh, sellega kaasneb see, et läbipaistvus väheneb. ei ole kellelgi aru saada, millised kohustused tekivad sellest ja millised on eh, defitsiitsed eh, lahendused ja, või võlad, mis võivad seetõttu tekkida minu arvates komisjon tohib tõepoolest toetada Averuse projekti vaid siis, kui ta on kindel, et see on majanduslikult põhjendatud ja e, kui ei ole mõjutatud sellest eelarveridade sisu ja et tõepoolest e, kulude ja e, tulud oleksid omavahel parimas võimalikus seoses proua juhataja, lugupeetud daamid ja härrad. kokkuvõtteks. averus tekitab Euroopa Liidus eh, mitmesuguseid hädasid kaela ja väga harva midagi positiivset. see oli küll nagu väga frustreeriv ettekanne. tõdesin ma siis, kui te seda ette lugesite aitäh. kas ma võin rääkida poola keelt, küsib kõneleja. tõlgid ütlevad, et võib küll. mul oli väga hea meel kohtuda kontrollikoja liikmete meeskonnaga. me arutasime raportit ja selle sisu pikalt ja põhjalikult ning ma pean ütlema, et äh, tegemist on suurepärase dokumendiga. see, see põhineb faktidel ja ma arvan, et tuleb nõustuda soovitustega. mul on endal tegelikult veel mõni soovitus lisaks. mõned äh, aastad tagasi siin komisjonis ja ka transpordikomisjonis me mõtlesime et äh, kas meil ei oleks vaja spetsiifilisi juhiseid või võib-olla isegi direktiivi selle kohta, kuidas siis avaliku ja erasektori koostööprojektidesse suhtuda ja neid läbi viia. me jõudsime järelduse, et avaliku sektori huvidega tuleb korralikult arvestada ning see, mida me siin näeme, on kriitika selle kohta, et avalikul sektoril endal on kombeks avalikust huvist mööda vaadata. me näeme, et toetatakse suuri udupeeneid projekte, mis koostatakse selleks, et äh, nende mõju kestaks ainult järgmiste valimisteni ja loo-, lugedes nüüd äh, neid äh, dokumente, tuli selgelt välja, et äh, riskihaldusega on probleeme. samamoodi ei ole arvestatud ka poliitiliste riskidega. oleme seda näinud Kreekas, kus uus valitsus lihtsalt äh, Äh, muudab varasemate valitsuste lubadusi kulu-tulu analüüse on vaja läbi viia korralikult ning äh, samuti on vaja kulutulu analüüse ka erasektori partnerite jaoks. on probleeme mittepiisava järelevalvega ja ka äh, mittepiisava reageeringuga teatud arengutele mis toob endaga kaasa kulusid. teiseks, raamistik, ajaraamistik, mis paika pannakse, on tihti ebarealistlik, eriti mis puudutab investeeringute äratasumist, olen nõus Kontrollikojaga, ja vahel on projekti taga küll hea tahe, aga selle asemel, et teha seda, mis on vaja teha, mis tooks endaga kaasa positiivseid mõjusid, kümne aasta pärast otsustatakse, et tuleb äh, teha midagi suurt ja võimast, äh, mille mõju oleks näha kohe. nüüd komisjon. väga tihti kuuleme me komisjonilt, et see ei puuduta komisjoni see küsimus puudutab liikmesriike, komisjon ei ole kaasatud. ja siis ma tahaksin teada, et milleks meil siis üldse komisjoni on vaja? kas meil on vaja komisjoni? kui komisjon ei ole kaasatud, kui komisjon on lihtsalt pealtvaataja, mis on siis komisjoni roll? ma arvan, et meil on tõesti radikaalselt vaja suhtumist muuta. komisjon ei tohi vastutusest kõrvale hoida vähemalt äh, mitte siis, kui me räägime viiesajast miljardist Euroopa strateegiliste investeeringute fondile. viissada miljardit eurot, mis läheb suurtesse projektidesse. meil on siin kaasatud äh, äh, EBRD äh,, privaat äh,, erainvest-, sektorid ja nii edasi, nii et meil on tõesti väga palju ära vaja teha, eriti just ühtekuuluvuse osas, meil on vaja korralikku ühtekuuluvuspoliitikat, meil on vaja äh, taristut äh, kohandada, meil on äh, vaja Euroopa uuesti taasindustrialiseerida ja see aruanne kontrollikojalt on midagi, mida me peaksime võtma tõsiselt ja me peame lahendama need probleemid, mida siin kirjeldatakse. ja mulle tõesti meeldiks, kui äh, komisjon lõpetaks pea liiva alla peit-, peitmise ja võtaks ka lõpuks vastutuse. jah, aga vaatamata kõigele tahaksin anda Äh, sõna komisjonile. palun selgitage, milles seisneb Euroopa Komisjoni roll averuste käivitamisel, palun. Eh, aitäh, proua esimees. aitäh, kutsusite meid täna siia arutelule selle nii tähtsa küsimuse üle, mis puudutab seda, kuidas äh, avalik sektor saab toetada investeeringuid äh, erinevatel viisidel. kõigepealt oleme nõus äh, raportis toodud teatud järeldustega. kogemused on olnud erinevad äh, averustega, ähm, see sõltub liikmesriigist ja ka sektorist. ma arvan, et väga tähtis on keskenduda just tehnilisele võimekusele, selleks et meil oleks võimalik äh, projekt äh, tõesti algusest lõpuni ellu viia, hoolitsemaks selle eest, et äh, raha kasutatakse ära parimal võimalikul viisil. komisjon ei ole tegelikult nüüd otseselt öelnud, et see avaliku erasektori koostöö on meie jaoks eelistatud vorm. me oleme avatud kõigile, aga me näeme, et see vorm toimib väga hästi, eriti just teatud liikmesriikides ning nii mõneski liikmesriigis on olnud võimalik äh,, on olnud võimalik öelda, et see on olnud avalikule sektorile kasulik. nüüd Euroopa investeerimiskava. Euroopa investeerimiskavas oli ka eraldi sammas, mis puudutas just tehnilist abi ning tehnilise toetuse andmist ametivõimudele äh, seda on rakendatud koos Euroopa Investeerimispangaga ja meil on olnud äh, päris mitu head näidet selle kohta. üks väga huvitav asi, mida mainida, Euroopa investeerimiskava, mida on siin välja toodud, ei puuduta mitte ainult suuri taristuprojekte, siin on mitu erinevat investeerimisakent ja pea pool toetusest läheb tegelikult äh, just selleks, et toetada ÜPP-d ja VKE-sid. komisjon on jõudnud järeldusele, et äh, kui ametivõimud teevad suuri hankeid, siis peab neil olema võimalus seda teha ühe menetluse kaudu ja tõesti tihti on ka võimalus äh, selle kaudu suurendada võimekust me peame arvestama sellega, et äh, võlakriisi ja majanduslanguse faasis äh, väga paljud äh, liikmesriigid olid raskes seisus ja see on ka endaga viisi, viivitusi kaasa toonud, vähemalt osaliselt. nüüd, kes vastutab äh, potentsiaali analüüsimise eest, et kas äh, lisaväärtust toodavad äh, sellised averused, seda teevad liikmesriigid, nii et jällegi nii et veel kord aitäh meid siia kutsumast. Te teate, et see raport on tõesti väga kasulik selleks, et äh, näha täpselt, millistes valdkondades averused ei toimi veel nii, nagu nad peaksid. ma loodan, et te mõistate, et teie reaktsioon antud olukorrale meid küll ei rahulda siin istub osakonna juhataja, kes peab panema pea pakule tekkinud kolossaalselt katastrofaalse olukorra eest. ja tõesti, ma soovin, et keegi võtaks siin sõna, kes tõepoolest oleks suuteline vastama adekvaatselt eriraporti seisukohtadele ja faktidele. täna me seda ei jätka ma ei taha teid kedagi solvata, aga tegelikult see ei ole üldse aus niiviisi käituda. Te ei saa nagu umbes ennast õigustada sellega, et nüüd on rong ära juba läinud. tegemist on dramaatiliste arengutega, tegemist on dramaatilise vastutustundetusega. me raiskame äh, raha, palju raha ja me ei ole suutelised olukorda parandama. minu piirkonnas ehitati Averuse toel kahekümne viie aasta eh, tagasi tunnel. tulemuseks oli see, et eh, projekt, eh, mis teostati Averuse kaudu, läks maksma kakskümmend viis protsenti kallimaks, kui see oleks olnud ilma Averuse programmi kaasamiseta kuulge, andke andeks, me ei saa nüüd nagu lähtuda nagu lipukirjast, et me ei saa sinna midagi teha, me ei olnud selles süüdi, meie seda ei teinud. ma ausalt öeldes, ma olen täiesti relvitu. kuidas võimalik, et nii tähtsaid asju siin äh, katsetatakse maha vaikida lausega, nojah, see ei kulgenud kõige edukamalt. seega on äh, esialgne tutvustus läbi. mul on väga kahju, me peame selle teema juurde veel kord tagasi tulema. see oli eh, lühitutvustus <clears throat> ja ma loodan, et asjaomased komisjonid parlamendis tegelevad sellega <clears throat> põhjalikult, eriti kui neile seda eriarvanet tutvustada transpordikomisjon oli täna ka siia kutsutud, aga kahjuks siin esindajat ei ole, nii et me peatame selle küsimuse käsitlemise ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. me peaksime ka eh, eh, sellega küsimusega tegelema koostöös eelarvekomisjoniga suur tänu, võtame nüüd äh, päevakorrapunkti number kolmteist ehk siis Kontrollikoja eriaruanne taastuvenergia keskliku maaelu arengu edendajana äh, koostoimepotentsiaal, mis on enamjaolt jäetud siiski kasutamata, raportööriks on proua Kadenbach ja kõigepealt annaksime sõna siis härra Tšerebile äh, Kontrollikojast suur tänu, äh, juhataja, suur tänu liikmed, aitäh mulle selle võimaluse eest rääkida meie eru, aruandest, äh, mis puudutab äh, seda valdkonda ja mis käsitleb ka kasutamata jäetud potentsiaali. mitmed rahastusprogrammid on olemas selleks, et kestlikku, taastuvenergiat kestlikult kasutada, sealhulgas ka EAFRD me analüüsisime Euroopa Liidu poliitika raamistikku äh, taastuvenergia valdkonnas tervikuna ja kuidas äh, on see seotud ka maaelu arenguna. samuti analüüsime investeeringuid ähm, kestlikkusse arengusse EAFRD raames. meie audit äh, jõudis järeldusele, et on oluline sünergia poliitika ja EAFRD vahel maaelu arengus, aga senini see sünergia koostoime potentsiaal on jäetud kasutamata. selleks, et maksimaalselt majanduslikku kasu saada, arengupoliitika peab kohanema kohalikele oludele ja võimalustele, mis keskenduvad ka konkurentsivõimele maapiirkondades. me leidsime, et vähe on ühendust taastuvenergiaga maaelu arenguga riiklikes tegevuskavades EAFRD-le kui toetusallikane viidatakse väga harva, kuigi see on komisjoni pealt äh, välja toodud. vastava raamistiku vahendid aitavad potentsiaali olukorra parandamiseks, aga ei praegune ega ka tulevane kestlik raamistik ei võimalda piisavat baasi selleks, et kaitsta maaelu piirkondi selleks, mis puudutab äh, mitmeid riske ega ei maksimeeri ka potentsiaali kestliku arengu osas. põhiprobleemid on seotud ähm, põllumajandusliku intensiivistumisega, biomassi ning mitmete saastajatega, mis on osa bioenergia tsüklist. kestliku arengu riskid on seotud mitmete meetmetega ning ei piirdu mitte ainult tegevustega, mis on rahastatud Euroopa Liidu eelarvest. spetsiifiline rahastamine, mis maaelu arengu tarbeks on äh, olemas, peaks äh, mängima rolli äh, taastuvenergia eesmärkide saavutamisel, aga see peaks olema täiendav kestlikule arengule Euroopa Liidu maapiirkondades samas komisjon ei ole andnud piisavalt täpsustusi seoses äh, sellega ega ka välja toonud, kuidas EAFRD peaks täiendama olemasolevat Euroopa Liidu ja kohalikke rahastamiskavasid. selle tulemusena mitmed äh, külastatud liikmesriigid neid äh, prioriteete välja ei toonud taastuvenergia valdkonnas, mis võiksid kestlikud arengut edendada Eh, seoses tarneahelaga. samas aga on meil ära toodud näited heade praktikate kohta, kus on kasutatud eh, vastavaid strateegiaid. kuni kaks tuhat seitseteist oktoobrini, mis peaaegu neli aastat pärast eh, praegust mitmeaastast raamistikku ainult, ainult viis protsenti nelikümmend kaheksasajast miljonist viis C valdkonnast oli kasutatud. me auditeerisime projekte kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist vahemikust selleks, et vaadata, millised olid äh, seire tulemused selle perioodi kohta. me leidsime, et komisjon ei ole ülevaatlikku infot EAFRD ähm, äh, tule, vahendite kasutamise kohta selle äh, rahastamisprogrammi ajal ja kuidas see on seotud taastuvenergia kulutustega. samuti on piiratud informatsiooni ka selles osas, mida on kulutatud rahadega saavutatud vaatamata teatud arengutele kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend kavandamisprogrammis on nõrkusi seiresüsteemis endiselt valdavalt tänu sellele, et on raskusi programmeerimise, kavandamisel ja vastavates mõõdikutes. liikmesriigid saavad ja tõid välja teatud projekte, näiteks päikesepaneelide lisamist teatud äh, piirkondades see sega, takistab äh, võrdlemist äh, erinevate valdkondade osas seoses taastuvenergiaga. komisjon andis liikmesriikidele juhiseid selle kohta, kuidas tulemusi hinnata, lähtudes äh, raportitest, aga see nõuandab täiendavat jõupingutuste analüüsi, et ja ei anna usaldusväärseid tulemusi meie projektide valim puudutas nii investeeringuid kolmandatelt osa äh, pooltelt taastuvenergia valdkonna ja teistelt, kes olid äh, energiat äh, oma tarbeks äh, tootnud. me leidsime, et enamus külastatud projektidest olid edukad, kuna neil oli positiivne majanduslik ja keskkonnamõju maaelu arengule. samas aga oli nõrkusega liikmesriikide valikuprotseduurides, mis tõid kaasa projektide rahastamist, millel oli majanduslik kasu projekti omanikele, aga millel oli vähene mõju maaelu arengule see ei ole reeglitega vastuolus, aga me leiame, et parem juhtimine aitaks äh, piiratud äh, vahendeid äh, suunata projektidesse, mis tooksid kasu ka maaelu arengule. lähtudes nendest tulemustest, teeme me järgmised soovitused tulevaste taastuvenergiapoliitikate kujundamisel peaks komisjon ja liikmesriigid võtma paremini arvesse olusid ja vajadusi maaelu piirkondades eriti koostades ehm, integreeritud äh, riiklikke kavasid. komisjon koos kaasseadusandjaga peaks kujundama tulevast poliitika äh, raamistikku selles valdkondades äh, paremate kontrollimeetmetega, mis puudutab biomassi mittekestlikku kasutamist energia tootmiseks. komisjon on välja toonud ka EAFRD toetuste mõju taastuvenergia valdkonnas ning nõudis liikmesriikidelt äh, asjakohast informatsiooni tulemuste kohta taastuvenergia projektide puhul oma tõhustatud aastaaruandedes kaks tuhat üheksateist aastaks. komisjon peaks tugevdama koos liikmesriikidega ka vajadust kasutada valikuprotseduuri asjakohaselt, et toetada ainult elujõulisi taastuvenergia projekte, millel on ka kestlik maaelu arengu äh, perspektiiv suur tänu kuulamast, me tervitame töödokumenti, mis on proua Kadenbachi poolt äh, koostatud, kui teil on muid küsimusi, siis vastan neile hea meelega. Uh, suur tänu ja nüüd annan sõna meie raportöörile, proua Kadenbachile, palun. Äh, suur tänu. jah, võib-olla nüüd peaks olema tänulik selle eest, et proua Kreslet ei ole ruumis, muidu ta ärrituks ja erutuks taas. me ju ise kehtestasime endale si sihid ja eesmärgid kui parlament ja soovisime, et ka eelarveread oleksid vastavalt kujundatud ja et me eelarvelisi vahendeid ka asjaomaselt kasutaksime. jah, kui me ei ole seda teinud, siis see on põhjus äh, asjade üle järele mõelda. üsna drastiline ja dramaatiline on ka see, et äh, paljudes olukordades ei ole me sõnastanud täpselt indikaatoreid ja seetõttu on kontrollikojal nagu erakordselt keeruline auditit läbi viia, tegemaks kindlast, kindlaks, kas nende vahenditega on tagatud Euroopa lisandväärtuse teke või ei ka inimesed ei oska seda öelda. tegelikult öeldakse, et pole oluline, kust raha pärit on, aga, aga tegelikult siinkohal ei ole täpselt teada, kuskohast see raha pärit on ja milleks see on mõeldud, see on kuul-, mõeldud selleks, et maapiirkondi edasi arendada. volinik Hogani esimeses seisukohavõtus, mis puudutas põllumajanduspoliitikat, siis rõhutati, et tegelikult peaks olema palju paindlikum ja andma liikmesriikidele võimalusi äh, põllumajanduspoliitikat ise ellu viia, aga nüüd me kuuleme komisjoni käest lakkamatult, et mitte midagi ei ole võimalik teha, et me ei saa ette kirjutada, mida teha ja nii edasi. minu silmis ei ole see tegelikult nende vahendite kasutamise eesmärk, kui liikmesriigid sõltuvalt sellest, kus tuul puhub või parasjagu tuju on, neid rahalisi vahendeid kulutavad. ma leian, et kontrollikoja seisukohti me peame võtma oma südameasjaks ja mitte ainult ositi teadmiseks. me peame vaatama, kuidas reaalses elus, reaalpoliitikas me järgime neid eesmärke selleks, et toetada maaelu arengut. on oluline, et me hakkame kasutama senisest enam taastuvenergiaid. kuid mulle tundub, et see oleks justkui ainult taastuvenergiate finantseerimise vahend. ja ma tahaksin teada, milline on siis ikkagi biomassi kasutamise võimaluste edendamine täna kuuldud seisukohtade põhjal võib öelda, et me tegelikult ei saa vaadelda biomassi kui taastuvenergia allikat, nagu täna siis öeldi, aga minu kõneaeg on nüüd küll juba läbi, ma loodan, et meil tekib veel kord võimalus antud valdkonna üle põhjalikumalt arutada ma leian, et rahaliste vahendite väljavõtmine põllumajanduse samba alt, nõnda öelda, sellest ei saada tegelikult kunagi lõpuni aru. aga me selleks, et meil oleks piisavalt rahalisi vahendeid, me peame õppima olema kokkuhoidlikud. põllumajanduse teine eh, sammas on tõesti väga oluline ja kui me suhteliselt suvaliselt eh, näeme, kuidas raha jagatakse ja kui me ei järgi endale püstitatud sihte ja eesmärke ja me lihtsalt eh, laseme neid rahalisi vahendeid kärpida, siis andke andeks, kahjustame me maaelu, maaelu arengut ja samas ka Euroopa Liidu konkurentsivõimet, mis ei saa sugugi olla Euroopa Liidu kodanike huvides. me peame tõestama, tõendama, et meie maksumaksjate raha on leidnud kasutust parimal võimalikul viisil. Uh, suur tänu, proua Kadenbach. meil on veidi rohkem aega selle teema jaoks, sest see on äh, jätku äh, arutelu ja järgmisena kolleeg Šedovski. suur tänu. sooviksin äh, tänada raportööri tema poolt koostatud dokumendi eest ning sõnavõtu eest. ütlesite, et kahju on sellest, et proua Kresset siin kohal ei ole. või võib-olla on just hea, et teda ei ole, sest ta oleks tõesti endast välja läinud. Teil oli suurepärane töö tulemus ka endast välja minemisel ja te olete suurepärane kandidaat järgmiseks, järgmisena esimeheks, aga see ei olnud nüüd põhiküsimus. sooviksin tänada Kontrollikoda selle raporti eest. see on äh, väga hea raport. taastuvenergia äh, ja maaelu areng äh, on tihti kriitika all mitmed eriaruanded äh, nende teemade kohta ja nende osas ei ole me näinud mingit edasiminekut äh, nelja aasta jooksul. mitmed programmid, millel on väga põhjalik analüüs, toovad välja, et ei ole piisavalt mõõdikuid ning analüüs on äh, üsnagi juhuslik ning ei ole mingisugust sidusat lähenemist. taastuvenergia puudutab äh, Äh, väga mitmeid valdkondi, see on seotud ka kliimaküsimustega ja see mõjutab äh, tulevasi põlvkondi. me ei tea, mil määral aga see sõltub sellest, mida me otsustame praegu teha, see sõltub meie praegustest valikutest. Euroopa Liit on esirinnas keskkonnaprobleemide lahendamisel globaliseeruvas maailmas ja Euroopa Liidul on suured ambitsioonid äh, selleks, et neid probleeme lahendada, mina tervitan äh, sellist äh, ambitsioonikust, aga see on väga oluline ja ma ei ole esimene, kes seda ütleb, et Euroopa Liidu potentsiaal tihtipeale äh, haihtub, meil on ambitsioonid, aga sellega asi piirdubki, ambitsiooniga plaanid nõuavad strateegiaid, mõõdetavaid tegevusi ning Euroopa Komisjon peab tagama selle, et iga üksik liikmesriik äh, oma kohuseid täidab. taastuvenergia on oluline mitte ainult äh, tarnekindluse osas, aga see on oluline ka geopoliitilises kontekstis, kus me hetkel oleme. see on oluline ka meie energiasõltumatusest lähtuvalt taastuvenergia ning maaelu areng on väga olu-, huvitav kooslus, meil on vaja näha muutusi. ja me peame kohalikele piirkondadele hääle andma. Ne-, see on õige foorum, kus heade projektidega välja tulla, sealhulgas ka bioenergiaga, ma olen nõus Kontrollikojaga nende tulemuste osas siin on väga palju koostööpotentsiaali ja kahetsusväärne on ähm, äh, just see, et Kontrollikoda leiab, et see koostoimepotentsiaal ei ole saavutatav. Mm. meil oli ähm, raport kolmkümmend üks, kaks tuhat kuusteist äh, mis puudutab kliimategevuste kulutusega, komisjonil on vaja koostada strateegilised kavad äh, lähtudes äh, kliimameetmetest. mina koos komisjoniga palusin põllumajandust, kalandust, maaelu arengut äh, tuua nende huvide keskmesse ning siduda seda keskkonna ja kliimapoliitikaga ja kaks tuhat kaheksateist aastal oleme siin ja mis siis on toimunud, mitte midagi kutsun Euroopa Komisjoni üles koostama konkreetset, konkreetset, konkreetset, konkreetset, konkreetset tegevuskava, strateegiat Euroopa Liidu tulevikuks, mis äh, võtaks arvesse kõik potentsiaalsed Euroopa Liidu eelarve aspektid ja omavahelised seosed. ei ole mõtet äh, eraldada äh, neid peatükke me peame toetama projekte, millel on tõeline lisandväärtus. me, te ei kuula seda esimest korda, aga see on niivõrd oluline, projektid peavad lähtuma põhjalikust ähm, analüüsist selles osas, mida Euroopa Liidu poliitikad silmas peavad, mis eesmärke me soovime täita, tuleb meelde ka Pariis siin äh,, lõpetuseks kaks aspekti. komisjon peab julgustama liikmesriike välja töötamaks koostoimet ja kohalikke strateegiaid, mis on seotud Euroopa Liidu tasandiga, vastasel korral see ei toimiks ja kokkuvõttes tegemist on väljakutsega, aga mulle meeldivad väljakutsed ja ma leian, et Euroopa Liit suudab neid väljakutseid täita ja ma loodan, olen kindel, et tulevikus näeme me mingeid konkreetseid tulemusi ja Euroopa Komisjoni kritiseerimise asemel saame neid kiita. aitäh. härra Flanagan järgmisena, palun. suur tänu. kas ma kuul-, oli tõlkes midagi äh, nihu või kas ma kuulsin valesti, et Kontrollikoda ütles et ei olnud mingisugust erilist seos maaelu äh, piirkondadega arvesse ei võetud, kui neid arvesse ei võetud, siis mida siis veel võeti, sest see ju kõik on äh, just asjaga seotud. ei ole kahtlust, et taastuvenergia nagu äh, pealkiri ütleb, taastuvenergia kestliku arengu edendajana omab äh, massiivset potentsiaali koostoimeks, äh, märkimisväärset koostoimepotentsiaali ja seal, kus mina elan, ma näen seda, aga samas näen ma seal äh, null seost kohaliku elanikkonnaga. siin ei ole midagi pastakastki välja imeda, mina olen piirkonnas, kus me äh, ise kõike tegime äh, turvast kuivatades kütsime maja ja, ja pesime pesu ja kõike seda ja mul on isegi küünte all siiamaani seda, seda väga raske äh, puhta, käsi on raske puhtaks saada meil on vaja liikuda uutele süsinikuneutraalsetele lahendustele, jah, see on suurepärane, aga see ei tähenda mitte ainult seda, et meil ei ole koostoimepotentsiaali, aga me liigume kaugemale ka sõltumatusest, kus meil on tohutu hulk äh, turbiine, äh, mille üle, millega meil oma seost ei ole, me ei teeni mingit kasumit äh, ja need paigad ei ole enam nii kaunid külastada, sest Saksamaalt või Prantsusmaalt tulnud turistid ei tule selleks, et tööstusmaastikku imetleda me oleks paremini võib-olla toime tulnud, kui me oleks seda koostoimepotentsiaali suutnud rakendada, aga sellist olukorda ei ole ning tulemuseks on see, et äh, kõik on äh, nii-öelda äh, toppama jäänud, kui vaadata biomassi, siis küsimus, siis kohalikud ei ole seotud selle valdkonnaga ja tegemist on olukorraga, mis ei ole väga hästi planeeritud, mille tulemusel on biomassi äh, tootmiseks äh, erinevaid taimi äh, istutatud ja need ei suuda piisavalt näiteks süsinikku ähm, salvestada, näiteks nelikümmend viis tonni hektari kohta Äh, on nüüd kaksteist ehk siis kolmkümmend kolm vähem, kõik taastuvenergia huvides ja kõik äh, kliima äh, olukorra leevendamise nimel ei pea olema geenius, et öelda, et tegemist ei ole hea lahendusega. lisaks sellele äh, istutakse endiselt metsa Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa rahaga laiemalt ja väga suurt seost ei ole. ilmselgelt on oluline, et seda õigesti tehtaks, mina olen pärit äh, piirkonnas, kus meil oli kütusesõltumatus, isegi nälja ajal, kui meil midagi süüa ei olnud, oli meil vähemalt äh, täiesti soe ja tulevikus ma seda potentsiaali ei näe ja kui inimesi ei kaasata nii nagu senini, siis äh, nad äh, astuvad välja ja nii nad seda praegu teevad ja meil on vaja tegeleda ennetustööga ja see raport äh, võtab õige suhtumise ja tahaksin teada, mida komisjon arvab. biomassi küsimus, mis sellisel viisil ei ole asjakohane reovesi, näiteks on Newcastle'is kus põletatakse biomassi, aga kus saaste on palju suurem kui näiteks sütt põletades, see on täiesti uskumatu. kõnelejal kadus mikrofon. aitäh, härra Flanagan ja nüüd on meil võimalik kuulda, mida komisjon arvab. härra Hoffmann komisjonist, palun. proua Hoffmann. aitäh proua Kadenbach, äh, lugupeetud äh, härra Jereb, daamid ja härrad, äh, kõigepealt tänusõnad raportöörile ja kontrollikoja esindajale, aitäh selle eriaruande eest. Need on ka meie jaoks väga huvitavad, sest toovad välja teatud valdkondi, mille osas võime näha parendamisvõimalust, nii nagu te olete varemgi öelnud kõigepealt, mis puudutab äh, taastuvenergia äh, poliitika potentsiaali, siis ettepanek on, õigusloomeline ettepanek on ka teil arutusel parlamendis ning mitmed elemendid sellest peaksid olukorda äh, paremaks muutma. mõned punktid, mida te olete ka käsitlenud ja minu jaoks eriti just see, mis puudutab bioenergia kestliku aspekti kriteeriume, mis peaksid äh, suutma tagada biomassi asjakohast kasutamist energiavaldkonnas ja on, peaks olema ka vajalikud kontrollimeetmed äh, metsabiomassi kasutamisel selleks, et äh, jõuda ühise analüüsibaasini ning tegevustele selles valdkonnas lisaks sellele olete puudutanud ka mitmeid punkte, mille osas tahaksite näha tulevikus eh, olukorra paranemist, olete välja toonud, et ei ole piisavat teavet, eh, mille alusel praegust poliitikat ja selle tulemusi keskkonnavaldkonnas mõõta. selles osas tahaksin ma käsitleda ühte teemat. praeguse eh, kavandamisperioodi käigus mõõdame me tulemusindikaatoritest lähtuvalt tegevusi selles valdkonnas ja tulemusmõõdikud, mida ei saa kasutada iga-aastaselt, sest on vaja teatud äh, pikemat ajaperioodi, siis tulemused on meil ka saadavad kaks tuhat üheksateist aastal, kus on äh, meil eriaruanne, mille osas me saame infot investeeringute kohta taastuvenergia valdkonnas ja lisaks sellele mõõdikud, mis puudutavad taastuvenergia tootmist äh, toetuseta projektidest. kaks valdkonda, mille kohta on meil äh, siis vastavad mõõdikud ja kinnitan teile, et komisjon äh, on väga huvitatud mõõdikutest, aga meil on keeruline neid andmeid liikmesriikidelt saada. maaelu arengu valdkonnas on meil väga hästi välja töötatud äh, kontrollimõõdikud, mida liikmesriigid peavad kasutama. Nad peavad seda tegema, meil on infot paljude valdkondade kohta, aga seda on vaja ka proportsionaalselt ähm, paika panna seoses äh, jõupingutustega, mida liikmesriigid peavad tegema äh, nende mõõtmiseks alati ei ole lihtne selgelt äh, tuvastada iga projekti puhul, äh, mis on taastuvenergia kvantiteet, äh, mida seal tõesti toodetakse, mis see kogus on. me pingutame selle nimel, me teame, et see on oluline ja me kaks tuhat üheksateist saame me selle kohta andmeid mis puudutab tuleviku, tuleviku õigusraamistiku taast-, maaelu arengu osas, vastav teatis põllumajanduse ja toidu kohta, lisaks sellele tahaksime me mitmeid valdkondi arendada, üks nendest puudutab seda, et poliitika lähtub tulemuspõhisest lähenemisest, vaadates, mis on poliitika tulemused, mitte seda, kuidas liikmesriigid on äh, selle tulemusteni jõudnud. ehk siis me keskendume poliitika tulemustele lisaks äh, nõuame me liikmesriikidelt äh, iga programmi puhul analüüsi lähtudes kohalikest äh, vajadustest, see on oluline mitte selleks, et liikmesriigid saaksid teha, mida nad tahavad või teevad, vaid piirkondade, liikmesriikide vajadused on väga erinevad ja me peame võimaldama Äh, strateegiates ja ideedes lähtuda kohapealsest analüüsist ja mitte siis lähtuma sellest, et meil peaks olema üks põhimõte liikmesriikide lõikes, mida teha. seega me peame tugevdama sellist analüüsi, lisaks ka see, mis puudutab äh, kontrollimeetmeid, siis äh, teatises viitame me sellele samuti ja see peaks kasutusse tulema analüüsivahendina ka kõigi poliitikate puhul, ehk siis milline äh, mõju poliitikal on maaelu arengule. meil on tulevikus ühised mõõdikud, nii nagu praegu on, ja me mõõdame ka taastuvenergiaga seonduvat. lisaks see, et meil peaks olema rohkem äh, juhe, juhtimist liikmesriikide poole, härra Flanagan ütles, et tema piirkonnas ei ole kohalike äh, arvamust äh, või panust projektidesse. meil on eraldi aruandlus projektide kohta, mis meil on maaelu arengus, meil on vastav äh, veebilehekülg, kus on ära toodud eraldi taastuvenergia näited mitte ainult päikesepaneelid, äh, mida me ka samuti toetame maapiirkondades, aga taastuvenergia põhimõtte arendamine kohalikul tasandil, millega me näitame, et Euroopa innovatsioonipartnerluse käigus on meil loodud fookusgrupp, kus me soovime keskenduda taastuvenergiale selleks, et parimad praktikad jõuaksid liikmesriikidesse väga palju tehakse selleks, et liikmesriike teavitada selles osas, mis on võimalik, aga loomulikult me loodame, et äh, seda rakendatakse ka laiemalt. kohustame ka liikmesriike tulevikus äh, valikukriteeriume rakendama projektide valimisel ja samuti oleme välja toonud ka ühise metoodika et tagada, et parem, parima kvaliteediga projektid valitakse, aitäh! suur tänu, proua Hobman, annan kontrollikojale võimaluse vastata, juhul kui midagi neile silma torkas. aitäh! aitäh teie arvamuste ja toetuse eest meie tulemustele, võib-olla reageeriksin härra Flanagani sõnavõtule ma usun kõike, mida ta ütles, aga kõigepealt, kui ma rääkisin kestlikkuse aspektile, siis raportis on ära toodud, et see ei ole sünonüüm, taastuvenergia ei ole alati kestlik ja seega me peaksime eh, biomassi eh, osas olema ettevaatlikud, eh, et sellest lihtsalt ei piisa, et puud, puudest biomass teha ja ära põletada kui ma õigesti aru sain, siis räägiti ka suurprojektidest. alguses viitasime sellele, et taastuvenergiat äh, rahastatakse mitmete äh, projektide kaudu, meie keskendusime just EAFRD-le ehm, ning äh, oma sõnavõtus ütlesite, et mida võetakse arvesse, kui mitte maaelu piirkondi, maapiirkondi. meie üritasime eriti just EAFRD puhul näha, kuidas liikmesriigid äh, analüüsisid nende vahendite kasutamist, kuidas taastuvenergia investeeringud olid seotud maaelu arenguga ja me ei näinud seal mingit seost ega selgitust ja sellepärast me oma aruandes oleme öelnud, et mõnedel projektidel on suurem mõju kui teistel, kui üks talunik paneb äh, talukatusele päikesepaneelid oma kasutuseks, siis ei mõjuta see oluliselt maaelu arengut. aga kui äh, näiteks äh, kasutatakse pelleteid või äh, muud puidumaterjali kaugkütte jaoks, siis sellega on võimalik luua tarneahel ja, ja palgata rohkem inimesi selleks, et neid puid raiuda ja neid äh, ette valmistada ja kütte läbi viia, seega see mõjutab laiemalt ähm, maapiirkondi, aga selgitust ei olnud seal liikmesriikide poolt täpsemalt ning veel üks äh, märkus Euroopa Komisjoni sõnavõtu osas. proua Hoffmann ütlesite, et kaks tuhat üheksateist aastal saate te tulemusi, äh, mõõdikuid selle kohta, mis olid äh, kogu investeeringud taastuvenergia valdkonnas, mis on rohkem tulemus kui tegevustepõhine ning mis on taastuvenergia Äh, osa, see on tõesti äh, positiivne, aga kui see on ainus indikaator, mida te äh, järgite, siis võime leida teise lahenduse, kui taastuvenergia kogus on ainus, mida soovite mõõta, siis võib-olla peaks üks fond lihtsalt sellega tegelema, selle rahastamisega tegelema. mis puudutab taastuvenergia rahastamist, siis EAFRD oli seotud ka maaelu arenguga maaelu arengu osas aga on vaja arvesse võtta teatud mõõdikuid, kas siis tegemist on töökohtade või muu lisandväärtusega, mitte lihtsalt taastuvenergia, mida nende investeeringutega on toodetud, aitäh. ja lõpetuseks raportöör. minul on kokkuvõttev küsimus, on suunatud samas suunas. kui me räägime indikaatoritest, siis kaks tuhat üheksateist on minu arvates veidi ebasobiv ajahetk, sest järgmistel nädalal on oodata seadusandliku komisjoni ettepanekut agraarpoliitika osas ja ma ei usu, et äh, kõik need koordin-, ähm, kõik need indikaatorid leiavad komisjoni dokumendis kajastamist. sellega seonduvalt kuidas on võimalik äh, teha seos taastuvenergiate ja piirkondade äh, vahel nii, et seda oleks võimalik ka tõestada, et selline seos on olemas. ja mil määral langeb see kokku liikmesriikide seisukohtadega? me oleme ajast juba viisteist minutit maha jäänud äh, ja seega seda võiks dialoogis jätkata siis tulevikus. seega piirdun siis sellega. Uh, uh, thanks very much for that. Another uh, interesting topic and another... üks huvitav äh, teema ja arutelu, kes ütles, et äh, see on igav komisjon ja järgmine päevakorrapunkt on samuti huvitav, sest me lähme tagasi üheksanda päevakorrapunkti juurde mis puudutab regionaalkomisjoni arvamuse koostamist Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale ja äh, koostan arvamust oma raporti kohta, see on tõesti eriline olukord, ma ei arvanud, et see on lubatud. härra Flanaganil on kindlasti midagi öelda selle kohta. meil on see arvamus vaja koostada ja kolleegidel on äh, koopia sellest ees. kui ma hakkasin tegelema Ühtekuuluvusfondi vahenditega Iirimaal, siis ma vaatasin tõesti kõige suuremaid sotsiaalfondi ja maaelu arengufondi, aga kui järgmisel aastal Ühendkuningriik lahkub, siis äh, Põhja-Iirimaa enam nendest fondidest vahendeid ei saa, nii et ma vaatasin ka teisi fonde, mida, milles me võib-olla pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat osaleme. ja käisin ka fakte koha peal kogumas koos äh, Regionaalarengu Fondiga nägime, et on teatud piiriülesed Interreg programmid, tegemist on väga huvitavate piiriüleste programmidega, kus ühel pool piiri elavad inimesed töötavad teispool piiri. vaatasime ka terviseprojekte, kus siis tõesti inimestel on võimalik siis äh, elada ühel pool piiri, aga käia arsti juures teisel pool piiri, väga tähtis. vaatasime ka PC programmi äh, projekte. näiteks äh, rääkisime ohvrite abistamisteenistusega, seda rahastatakse PC programmi kaudu. käisime ka erinevates kogukonnakeskustes ja mõlemas keskuses, mida me külastasime, viidi läbi programme, kus just noored said tulla kokku, ühes seltsis aega veeta, sporti teha, jalgpalli mängida, ähm, tantsida üheskoos, musitseerida. nii et tõesti, meile väga palju avaldas muljet see, kuidas PC programmi kaudu lihtsalt tuuakse inimesi kokku aastaid äh, pärast konflikti selles raportis, mida ma koostan Regionaalarengu Komisjonile, see ongi siis see arvamus, mille olen teile edastanud, toongi seal just välja Interregi ja PC programmid, sest need on väga tähtsad selleks, et sealseid kogukondasid äh, kokku viia ja me tõesti loodame, et nende programmidega on võimalik jätkata ka pärast Brexitit ja selleks on meil vaja veenda nii Euroopa Liitu kui ka Iiri ja Ühendkuningriigi valitsust, et nende fondide rahastamist jätkatakse ka tulevikus, sest need on nii tähtsad ja nad mõjutavad väga palju ka sealseid kogukondi, mõlemat kogukonda siis ja tõesti väga tähtis on rahastamist jätkata ka pärast äh, Brexitit. kui ma raportit koostasin, siis mulle öeldi, et hoia käed eemal äh, Brexitist nii palju kui võimalik, aga see on võimatu, kui rääkida Euroopa Liidu rahastamisvahenditest, eriti pärast aastat kaks tuhat üheksateist. kui me läksime kohale, isegi kui me teadsime, et väga palju sellest rääkida ei tohi, siis ikkagi piiriküsimus tõstatus kogu aeg, see on tõesti Brexiti läbirääkimistel kõige tähtsam küsimus. aga raportisse me midagi selle kohta ei kirjutanud ega ka minu arvamusse, nii et äh, loodan, et kolleegid on seda lugenud, see ei ole väga pikk ja loodan, et te olete minu soovitustega nõus ja ootan juba teie kommentaare. härra Zeller andis esimesena märku, palun. aitäh, Terek. mul oli au käia koos Regionaalarengu Komisjoniga Põhja-Iirimaal. tahaksin rõhutada, et see, kes tõepoolest äh, tahab veenduda Euroopa Liidu programmide tõhususes ja kus seda on ka näha, see peaks sõitma Põhja-Iirimaale. vahel on uudistes äh, niisuguseid äh, lühikokkuvõtteid, et sellest, missuguneid uudiseid tuli Põhja-Iirimaalt kakskümmend viis aastat tagasi, seal oli pidevalt vägivallaaktid, plahvatasid pommid olgu siis Terris või Belfastis. seda ei ole midagi, sellest ei ole enam midagi tunda, kuid kõik vestluspartnerid ütlesid, ärge laske ennast rahulikust pealispinnast uinutada. ja me võime nüüd kolida Põhja-Iirimaalt Iirimaale ja tagasi ilma probleemideta, läbi, ületada piir rahulikult ja Euroopa Liidu äh, käivitatud programmid on tõepoolest aidanud kaasa rahumeelsele kooseksisteerimisele, kuid kui need rahalised vahendid aga kinni külmutatakse või lõpetatakse raha eraldamine, siis ei ole me tuleviku äh, rahulikus arengus sugugi enam nii kindlad. Derek Vooni ettepanekute osas ma tahaksin ka ette lugeda seda, et äh, ma mul on väga hea meel selle arvamuse projekti üle see, et siin tuuakse välja tähtsad eelised, mida on võimalik äh, põhja, mida on olnud võimalik äh, Põhja-Iirimaal saavutada ühtekuuluvuspoliitika kaudu. Interregi ja PC programm on väga palju mõjutanud kogu piirkonda. praeguse mitmeaastase finantsraamistiku ajal ja ka edasi, ajal on üle poole miljardi eurot toetust saadud. meil on olnud siin üks äh, teaduspargi projekt näiteks, mida muidu poleks käima lükatud. see projekt, mida Terrigenis ja Kanaganis on äh, ellu viidud, äh, on aidanud piiriülest ettevõtlust üleval hoida, tehakse koostööd, pakud on pal-, väga palju erinevaid terviseprojekte, näiteks ennetatakse lihavust ja toetatakse autistilisi lapsi. kaheksakümmend protsenti selliste fondide, selliste programmide rahastamisest tuleb Euroopa Liidust ja ilma selle rahata suurt osa nendest projektidest ei oleks olemas. mul on väga hea meel, et raportöör toob selle välja ja toetab pro programmide jätkamist ei ole mitte mingitki kahtlustki, et Euroopa ühtekuuluvuspoliitika on positiivselt mõjutanud Põhja-Iirimaad, mul on väga hea meel äh, raportööri arvamuse üle ja mul on väga hea meel, et äh, rahastamist peaks ka jätkama pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, ütles Brian Hayes. aitäh, et lugesite selle ette, järgmisena härra Flanagan mina ja Brian väga paljudes küsimustes ei ole nõus, aga see, mis nüüd ette loeti, sellega olen sajaprotsendiliselt nõus. tean, et te räägite siin ajast kakskümmend viis aastat tagasi ja et äh, iga kord, kui televiisor käima pandi, siis kuulsid äh, uuest katastroofist. John Reagan, kahjuks meie hulgast lahkunud sõber, ütles mulle umbes kolm aastat tagasi, et sa nüüd minna Derry'sse ja võin istuda seljaga akna poole, ilma et ma kardaks, et äh, minu elupäevad on loetud, nii et nii palju on ajad muutunud ja see peab jätkuma ning teie arvamus on suurepärane, Derek äh,. meil on vaja nii Interregi kui ka PC programmi me peame leidma mingi võimaluse selle rahastuse jätkamisest, sest see on nii tähtis, see toimib ja ma arvan, et äh, see on paranoiline, kui öeldakse, et seda raha ei äh, hallatakse õigesti, ma võin kinnitada, et iga kui viimne sent on korraliku kontrolli all, sellepärast et äh, siin on olnud problemaatilisi aastaid ja inimesed on öelnud, et vähemalt selle programmiga peame me nüüd küll kõik õigesti tegema, mis puudutab eelarve kontrolli, siis tõesti, see raha on väga hästi kulutatud nii minevikus ja seda tehakse ka tulevikus ja tuleb vältida siin tõesti sõna Brexit, aga raportis punktis number kolm on väga tähtis, öeldakse, et ei, te ei oska ennustada, milline lahendus leitakse Põhja-Iirimaa jaoks pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. ja siin tõesti väike hoiatus. Iiri parlamendis oli tõesti väga suur rinne erinevatest fraktsioonidest äh, mis leidis, et läbirääkimised lähevad hästi, aga nüüd, kui on hakatud rääkima kaubandusest ilma, et tegelikult oleks ära otsustatud, mis saab piirialast, on tegelikult endaga kaasa toonud olukorra, kus teine pa-, suuruselt teine parlamendipartei on öelnud, et ta on väga kriitiline selles osas, kuidas selle menetlusega on edasi mindud. me peame olema valvsad ja võib-olla natukene rohkem siin survet avaldama, hoolitsemaks selle eest, et keegi rongist maha ei jää. areng on olnud siiamaani hea, aga me peame jätkama selle toetusega, mida oleme saanud Euroopa Liidust. väga hea arvamus tõesti kellegi poolt, kes ei äh, ole Iirimaalt pärit ja ma tõesti loodan, et teie visiit oli edukas. jah, mulle tõesti min-, meeldib minna alati oma keldi äh, sugulasi vaatama, nüüd komisjonist äh, proua Gonzales, jah, aitäh. komisjonil on väga hea meel arvamuse ja raporti üle ja meil on väga hea kuulda, et teie visiit oli huvitav toetav ja edukas, tõesti väga palju on positiivset mõju olnud Euroopa Liidu rahastusel Põhja-Iirimaale. tahaksime lihtsalt ühe punkti välja tuua. siin mainitakse Peace'i programmi arvamuses. tavaliselt mainitakse Põhja-Iirimaa Peace'i programmi, aga tegelikult see ei puuduta mitte ainult Põhja-Iirimaid, vaid kõiki piiriäärseid piirkondi, me oleme tõesti väga ettevaatlikud olnud selle programmi Äh, identifitseerimise puhul me, et me tõesti lihtsalt mainime siis mõlemaid liikmesriike, mõlemaid piirkondi mõlemal pool piiri. meil on väga hea meel ka selle üle, et äh, Interregi programm ja PISI programm peaksid jätkuma ka tulevikus, hoolimata sellest teatisest, mis komisjon tegi detsembris kaks tuhat seitseteist nõukogule, kus me ütlesime, et me soovime, et praegu olemasolevatele äh, haldusstruktuuridele lähtudes peaks sellega jätkama, nii et aitäh ja palju edu. siin ei ole tõesti väga palju kokku võtta, aga arvestan selle märkusega, et äh, nii Iiri Vabariik kui ka Põhja-Iirimaa on kaasatud sellesse programmi ja aitäh ka härra Flanaganile nende kommentaaride eest, sest tõesti siin Euroopa Liit on investeerinud väga palju rohkem kui ükskõik milline teine osapool. ja tõesti äh, kasutasin vältida sõna Brexitit selles arvamuses, aga noh, see mõjutab väga palju piiriküsimust ja tõesti me soovime, et äh, Ühendkuningriik jääks tolliliitu ja ühisturule see tegelikult lahendaks kõik probleemid ja nüüd meie visiit, kui me käisime seal, siis mitte mingeid probleeme raha kasutusega ei olnud, nii et ka see märkus oli õige, et kõik on väga hästi kasutatud. veel üks asi, kui me olime kohal, siis mõlemad pooled ütlesid, et Euroopa rahastamine on hea, sest see on neutraalne, see ei tule ei ühelt ega teiselt valitsuselt, see on neutraalsest allikast ja sellepärast see teenib ka mõlemat kogukonda ja just sellepärast ongi mõlemad kogukonnad nii huvitatud Euroopa Liidu rahastamisest ja sellest, et äh, rahade kasutamine oleks edukas ja just me peame nüüd andma endast kõik, et need kaks programmi jätkuksid ka tulevikus, ükskõik äh, mis siis saab äh, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend mulle tundub, et muudatuste tegemise tähtaeg on meil ka olemas. kolmekümnes aprill on see päev ja ootan juba teie muudatusettepanekuid ja sellega on see päevakorrapunkt ammendatud. Um, Martina ja viimane punkt, aga Martina on teel siia. nii et teeme pausi paariks minutiks. okay,. Uh, so can... hästi, Martina on kohal. nii et lähme nüüd päevakorrapunkti kümme juurde, mis on Euroopa Kontrollikoja infodokument äh, äh, pärast kahe horis-, tuhat kaks tuhat kahtekümmend Euroopa Liidu teadusprogrammide panus äh, ja kõigepealt siis Kontrollikojast äh, liige saab sõna aitäh, ütleb härra Brenningmeier. aitäh kõigile, kes on täna siia tulnud äh, kuulama seda arutelu ka internetis. mul on väga hea meel teile esitleda seda infodokumenti, mis puudutab Euroopa teadusprogrammide lihtsustamist. kahe tuhande kümnendal aastal Euroopa Parlament äh, palus, et meil oleks äh, rohkem riskihinnangut äh, äh, teadusprogrammis osalejate jaoks. Euroopa Liidu teadusprogramm Horisont kaks tuhat kakskümmend on kompleksne. sada kolmkümmend tuhat taotlust on siiamaani tehtud, kakskümmend tuhat projekti on saanud rahastuse, nii et tegemist on suure masinavärgiga mis peaks toimima hästi selleks, et ta oleks tõhus. minu kui Euroopa Kontrollikoja raportööri märkused on järgmised. sellise programmi lihtsustamine ei ole nii lihtne ja see on just see, millest ma lähtusin, kui ma seda infodokumenti koostasin, on väga tähtis, et äh, muudatuste ja lihtsustamiste tulemas sellise programmi nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi puhul oleks arvestatud erinevate huvidega teadus- ja arenguvaldkonnas ja väga tähtis on, et tehakse samm-sammult edusamme. nõukogu palus kontrollikojalt informatsiooni horis-, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja üheksanda teadusraamprogrammi kohta ja komisjon soovis saada ka informatsiooni äh, kontrollikoja järelduste kohta just selles osas, mis puudutab äh, Horisont kaks tuhat kahekümne komplekssust ja selle lihtsustamise võimaluse. saime üleskutse koostada infodokument enne aprillikuud selleks, et meie arvamuse saa-, arvamusega saaks arvestada õigusloomelises menetluses ja mitmeaastase finantsraamistiku koostamisel. ja tõesti, me oleme välja töötamas auditit, mis avaldatakse detsembrikuus ja mis põhineb uuringul, mis on tehtud just teadus- ja arengutöö kohta ja see uuring annab siis informatsiooni selle kohta, kuidas äh, Horisont kaks tuhat kahtekümmend rakendatakse ja kuidas seda rakendamist tunnetavad kasusaajad? nõukogu taotlus ja ka komisjoni taotluses öeldi, et meil on väga piiratud vahendid äh, ja sellepärast äh, me väga kiiresti koostasime infodokumendi äh, vastavalt varasematele kontrollikoja raportitele. üks küsimus, mis lihtsustamise puhul tõstatub äh, teadusprogrammide puhul, on see, et meil on ühelt poolt äh, siis äh, teatud makseid saada ja teiselt poolt ka siis hüvitisi. Ähm, me näeme, et seitsmenda raamprogrammi puhul hüvitisprogrammidega, äh, hüvitiste maksmisega programmides tekkis probleeme ja nüüd tekib küsimus, kas me saaksime muuta süsteemi selleks, et vältida vigu ja väärtimõistmisi programmi osas. hästi lühidalt äh, teen oma esitluse ja alusta, alustan selle viie dilemmaga, mis puudutavad äh, lihtsustamist. kõik, esimene on täiesti iseenesestmõistetav väga paljud inimesed on kaasatud Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendamisse ning stabiilsus ja muudatused on väga tähtsad just selles mõttes, et äh, taristu on kallis ning äh, samal ajal on meil väga väärtuslikud teadmised selles süsteemis töötamise kohta ning muudatused toovad alati endaga kaasa lisakulusid äh, süsteemi jaoks ning muudatuste üheks mõjuks äh, võib olla see, et äh, nõuandjad saavad väga rikkaks ja see on ka väga tähtis sõnum nii Horisont kahe tuhande kahekümne kui ka selle mõju hindamiste kohta, sest need on nii komplekssed ja nõunikel peab olema võimalus seda süsteemi mõista. teiseks õiguslik äh, järjekindlus ja diskretsioon liikmesriikide tasandil, ülikoolide tasandil, teadusinstitutsioonide tasandil, VKE-de ja üleüldiselt ettevõtete tasandil mängib diskretsioon väga tähtsat rolli, kui tehakse granditaotlusi. aga teiselt poolt tuleb tagada ka õiguslik järjekindlus, et ei ole mitte mingit arutelu selle üle, kuidas reegleid tõlgendada. ja meie kogemused näitavad, et äh, erinevalt tõlgendatakse reegleid ja see tähendab seda, et tekivad vead või tuleb Euroopa Liidu vahendeid tagasi maksta olukorras, kus tegelikult taotluse esitajad e, ise ei olnud vigade tegemisest teadlikud. kolmas dilemma, kaasasaajate huvid ja Euroopa Liidu huvid. see dilemma on seotud äh, hüvitussüsteemide valimisega, äh, maksesüsteemide valimisega, sest äh, hüvitiste puhul sajaprotsendiliselt peaks kasusaajate arvates kulud hüvitatama ja Euroopa Liidu huvis on pigem kindlaid summasid välja maksta. järgmine dilemma Äh, piirkondlik kulutus ja äh, oskusteave. Horisont kaks tuhat kakskümmend põhineb äh, intellektuaalsel konkurentsil ning tuleb hinnata seda, kuidas erinevad piirkonnad omavahel konkureerivad Euroopas, kas nad kõik osalevad programmides ja kaart näitab, et piirkondlik ulatus ei ole ühtlane ja nüüd tekib küsimus, et kas me saame neid probleeme lahendada nii, et ühelt poolt äh, on võimalik siis äh, toetada just äh, tippteadust, aga teisel pool hoolitseda ka geograafilise jaotuse eest. ja viimane dilemma, omanikutunne ja aruandluskohustus. parlament on öelnud, et on vaja usaldusväärset äh, risk, riskihinnangul põhinevat äh, lähenemist, see tähendab seda, et kasusaajad ise kontrollivad ennast, aga teisel pool tuleb arvestada ka avaliku huviga ja sellega, et antakse aru kasutatud summade kasutamise kohta. ja ka selle kohta, kuidas Euroopa Komisjon vahendeid äh, kulutab ja nüüd teine slaid, siin on meie ettepanekud Need ettepanekud on väga selgelt seotud meie järeldustega, mis puudutavad siis Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendamist. üks küsimus on väga lihtne, aga samal ajal on seda väga raske saavutada. nimelt, et vastuvõtmise ja õigusaktide rakendamise vahel peaks olema mõistlik ajavahe. Horisont kaks tuhat kakskümmend jõustus ju tegelikult nii-öelda viimase minuti jõupingutusena ja siis komisjon ja ka äh, tulusaajad peavad siis oma süsteemi üleöö ümber ehitama ja see ei ole väga hea alus komplekssete süsteemide nagu selle süsteemi rakendamiseks. teine ettepanek, äh, lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise hindamine, et meil oleks siin kindlad summad ja hinnad. ja siin öeldakse kõigepealt, et tuleb hinnata ja Kontrollikoda ütles, et jällegi samm-sammult, et me ei taha siin mitte mingit revolutsiooni korraldada, vaid pigem evolutsiooniga edasi minna ja võib-olla komisjon saab ka rohkem kogemusi selle kohta, kuidas lihtsustatud kuluvõimalusi kasutada ja võib-olla on siis võimalik ka koguda teadmisi selle kohta, kuidas kasusaajad hindavad seda lihtsustatud kuluvõimalust. kolmas äh, juhend, et juhised ei ole kohustuslikud reeglid. me oleme näinud, et auditimaailmas on väga suur risk, et kui on juhised, kui on näited, pretsedendid, siis neid vaadatakse kui kohustuslikke ja et teised äh, tõlgendusvõimalused on reeglite vastased. just sellepärast auditi maailmas on väga tähtis, et igal tasandil kuni kontrollikojani auditeerimisel juhised ei oleks ähm, tõlgendatud kohustuslikena. neljas punkt, võib-olla jällegi samm-sammult tuleb äh, arvestada tulusaajate raamatupidamislike traditsioonidega, näiteks mõni suur ettevõte, millel on oma finantssüsteem üles ehitatud, ta osaleb Horisont kaks tuhat kahekümnes, aga meil tuleb selleks nii-öelda variraamatupidamissüsteem luua, selleks, et nad saaksid Horisont kaks tuhat kahekümne raamatupidamisreeglitest kinni pidada. see kehtib ka ülikoolidele riiklikul tasandil ja küsimus on nüüd selles, et kas me saaksime selle probleemi lahendada äh, sellega, et erinevad raamatupidamislikud lähenemised oleksid tunnustatud, ehk et me arvestame tulusaaja raamatupidamistraditsioonidega ja arvestame sellega, et erinevates riikides ja piirkondades on need traditsioonid erinevad. ja viimane ettepanek, et tuleb häid projekti ettepanekuid Horisont kaks tuhat kahekümne raames läbi vaadata selle nii-öelda ühe keskuse lähenemisega. me oleme näinud, et väga paljud taotlejad on pettunud kui kuulevad menetluse tulemusest. kuigi välja pakutud programm oli hea kvaliteediga. ja siit äh, nüüd tekibki väga tähtis küsimus Euroopa Liidu jaoks, et kas meil on võimalik äh, need äh, peadirektoraatide vahel olevad müürid maha lammutada ja omavahel need projektid ühendada selleks, et Horisont kaks tuhat kakskümmend ei oleks mõeldud mitte ainult kangelastele, vaid ka nendele, kes saavad tõelise töö eest tõelist tasu. ma loodan, et selle sissejuhatusega õnnestus mul teile anda piisavalt informatsiooni, olen valmis vastama teie küsimustele. aitäh selle ettekande eest ja nüüd annan sõna meie raportöörile proua Tlabajavale aitäh! lugupeetud komisjoni kontrollikoja esindajad, kolleegid, kõigepealt härra Brenningmeier, suur tänu teile ja teie meeskonnale selle infodokumendi koostamise eest, kus te keskendusite siis teadusprogrammide lihtsustamisele. juba neli aastat äh, sellest ajast saati, kui olen olnud siin parlamendis, oleme öelnud, et Euroopa Liidu rahastamise reegleid tuleb lihtsustada ja ka vastavat õigusloomet tuleb lihtsustada, see ei ole lihtne, sellepärast et äh, siin on komisjoni ja eelarve pädevate asutuste vahel konkurents ning tuleb leida selle vahel siis tasakaal. tuleb samamoodi leida tasakaal usalduse ja kontrolli vahel mida ma selle tasakaaluga usalduse ja kontrolli vahel mõtlen, on see, mida teie rääkisite siin dilemmadest. Horisont kaks tuhat kakskümmend on väga kompleksne äh, just nende erinevate reeglite, juhiste, sätete, menetluste eh, ja rakendamistavade pärast. on ka väga palju erinevaid rahastamisvahendeid ja see kõik toob endaga kaasa vigade riski, ebatõhususe riski, just sellepärast, et see süsteem on nii kompleksne. nii et just sellepärast on mul väga hea meel, et eh, seda kompleksset programmi kasutatakse kui pilootprojekti et siin saab kasutada uusi innovatiivseid lähenemisi, et makstakse kindel summa, äh, kaudseid kulusid hüvitatakse ja nii edasi. mul on väga hea meel, et siin on nüüd tõesti hakatud mõtlema kindla summaga rahastamist, et see võiks ollagi teadusprogrammide jaoks eelistatud äh, viis, sest see on üpris lihtne ja sellega võib-olla oleks võimalik just noori teadlasi, VKE-si ja uusi taotlejaid äh, programmidesse kaasata, nii et komisjon võiks mõelda lihtsustatud kuluvõimaluste peale, nagu seesama kindel summa projektide rahastamisel. samamoodi muidugi tuleb arvestada ka tulemuskriteeriumitega ja sellega, et on vaja lisandväärtust tooda. see ei peaks kehtima mitte ainult üheksanda raamprogrammi kohta, vaid ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta innovatiivsed kulumudelid, jah, nendega võib tekkida vigu, sellepärast et äh, on õiguslik ebakindlus ja taotlejad keskenduvad ja pigem oma äh, programmile ja mitte programmi administreerimisele ja see on see, mida me kõik oleme kuulnud, et teadlased keskenduvad programmi sisule, mitte paberitööle suur tänu Kontrollikojale nende soovituste ja ettepanekute eest ja olen täiesti nõus kõigega, mis välja pakatud ja tõesti tulemuspõhine auditeerimine, äh, tulemuspõhine auditeerimine on tõesti väga hea samm edasi, mida hakatakse siis tegema kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpust ja nüüd ootan juba, mida komisjon lihtsustamise kohta ütleb, aitäh. aitäh, härra Tšesovski, kas soovite ka sõna? <clears throat> aitäh, tahaksin kommenteerida seda, mida ütles Martina varem, aga lähen nüüd üle tšehhi keelele, sest ma arvan, et minu väljendus oleks parem ja lühem kui inglise keeles. aitäh kõigepealt äh, sooviksin tänada Kontrollikoda väga huvitava analüüsi eest, mis puudutab äh, potentsiaalset lihtsustamist raamprogrammi osas. samuti sooviksin tänada Martinat selle eest, et ta tõi välja põhiprobleemid äh, dokumendis, mida me oleme käsitlenud neli aastat juba. see, mis me kuulsime varasemalt äh, kajastab me seda, mida me, me oleme neli aastat oodanud reformi, mida ei ole tulnud ja ja see on see refrään, mida ma juba laulsin eelmise Kadenbachi raporti ajal. tõesti on ruumi ka lihtsustamiseks Euroopa Liit ja keeruline programmisüsteem äh, on tõeline bürokraatia äh, koletis, mis ei suuda äh, reageerida arengutele ja teemadele teadus- ja arendusvaldkonnas. nagu me kuulsime kaks tuhat üheksateist aasta raportöörilt härra Viotilt, siis Euroopa Liit jätkab äh, põhimõtteliste väljakutsetega, eriti arvestades vajadust tagada meie tööstuse konkurentsivõime. me oleme rääkinud raamprogrammidest, me teame, et mitmed väga huvitavad projektid ja nende juhid bürokraatia tõttu neid ei armasta, nad keeravad selja äh, potentsiaalile ka kasutada Euroopa Liidu vahendeid, see toob endaga kaasa geograafilise tasakaalustamatuse, vaadake, milline on Kesk- ja Ida-Euroopa riikide arv nendes projektides, siin on selge eh, tasakaalustamatus, mis on väga hästi nähtav Lääne-Euroopa riigid on harjunud nendes projektides kaasa lööma. meil on vaja äh, bürokraatia ahel läbi murda äh, meil on vaja avada uks innovatiivsetele toodetele ma olen nõus Kontrollikojaga selles osas, mis puudutab äh, maksete lihtsustamist, eriti äh, varajasi makseid projekti alguse ajast, mis on olulised eriti just väikeettevõtetele, kes äh, ei suuda ise sellist kaasrahastamist tagada varajases faasis. ma loodan, et komisjon äh, annab teada edusammudest selles valdkonnas ja ma arvan, et me peaksime kasutama uusi tehnoloogilisi lahendusi, eriti just digitehnoloogiat äh, taotluste läbivaatamises, raamatupidamises, taotluste korraldamisel ma õnnitlen komisjoni äh, internetiplatvormi loomise eest ja muude edusammude eest ma arvan, et komisjon peaks äh, vastavad inimesed liikmesriikides välja koolitama, kes suuksid, suudaksid äh, taotlejaid abistada ja aidata neid äh, bürokraatia labürindist läbi murdma. meil peaks olema aktiivne, mitte passiivne abi selle asemel, et üldine ebaselge juhiste kogum, mis koosneb tuhandest leheküljest, mida on võimalik tõlgendada erinevatel viisidel liikmesriikides, me kuuleme väga tihti liikmesriikide tagasisidet selle kohta, kuidas Neid juhiseid on võimalik tõlgendada ükskõik kuidas ning ametivõimud, kes kontrolle läbi viivad liikmesriikides, saavad otsustada, kuidas nemad tõlgendavad olukorda. ja Euroopa Komisjon ei suuda midagi ette võtta, sellepärast et need juhised on ebaselged. seega ootan huviga täiendavat infot selle kohta, mida Euroopa Komisjon äh, teeb rahastamise lihtsustamise huvides teadus-arendusvaldkonnas ja jään ootama järgmist eriaruannet äh, Kontrollikojalt, aitäh! suur tänu! ja nüüd äh, komisjon, palun! aitäh äh, kõigile, lugupeetud parlamendiliikmed! meil on väga hea meel selle dokumendi eest ja sooviksin tänada Kontrollikoda. meil on hea meel selle üle, sellepärast et see nõuanne on väga õigeaegne, kolme kuu pärast peame tegema uued ettepanekud järgmise raamprogrammi osas. samuti on meil hea meel nende nõuannete eest ka sellepärast, et see on väga nüansirikas ja toob selgelt välja meie ees olevad dilemmad seoses lihtsustamisega ja ma arvan, et see kajastab ka meie kogemust, et miski ei ole nii keeruline kui lihtsustamine. seega me täielikult toetame Kontrollikoja sellist äh, lähenemist, vaatamata sellele, et lihtsustamine on keeruline, oleme me saavutanud väga palju, meil on laiapõhjaline arusaam, et Horisont kaks tuhat kakskümmend on lihtsustamise osas teinud olulisi edusamme kui vaadata Kontrollikoja aruannet, siis viidatakse äh, kuluvariantide äh, kindlamakselisi summasid äh, ja muid aspekte. ma arvan, et me oleme edasi liikunud lihtsustamise suunas. seda on tunnustanud ka sidusrühmad ja me oleme optimistlikud et see leiab kajastamist äh, ka edaspidi. loomulikult ei saa piirduda ainult sellega, vaid peame kaugemale arenema ja sellepärast äh, Kontrollikoja nõuanded on väga väärtuslikud ja lühidalt äh, viitaksin nendele punktidele, mis Kontrollikoda välja tõi. see, mis puudutas ajakava, siis Äh, vastuvõtmise ja rakendamise vaheline aeg on loomulikult väljakutseks kaasseadusandjatele. komisjon teeb ettepanekud kolmkümmend kuud enne äh, jõustumist ning kaasseadusandjad peavad tagama kiire vastuvõtmise. vaatamata sellele on meie põhimõtteks see, et ettepaneku tegemise ajaks uue õigusraamistiku osas oleme me teinud äh, väga tihedat koostööd meie sidusrühmadega seoses äh, rakendusaktidega, et need oleksid juba algusest peale olemas äh, selles osas, mis puudutab nende reeglite rakendamist. teiseks, mis puudutab lihtsustatud kuluvariantide, näiteks kindlamaksalised summad, nagu öeldud, siis Horisont kaks tuhat kakskümmend osas peaaegu kolmkümmend protsenti kuludest juba on sellise lihtsustatud äh, variandina kasutusel. kaudsete kulude puhul meil on äh, neid äh, mitmetel tasanditel ja hiljuti on, oleme käivitanud ka pilootprojekte selliste rahastamise osas näiteks nanotehnoloogia valdkonnas ja tervishoiu valdkonnas ja teadusnõukogus tahame me samuti äh, selle, seda teatud valdkondades kasutusele võtta ja ka ühisettevõtete puhul. sellised meetmed on sisse toodud just sellepärast, et me oleme veendunud, et äh, nad suudavad äh, endaga kaasa tuua lihtsustamise ning vähendada veamäärasid. aga samuti teame me, millised on väljakutsed ja dilemmad seoses kindlamääraliste summadega ja härra Brenningmeier märkis, et see peab olema järkjärguline lähenemine ja ma arvan, et see toob välja ka meie lähenemised. näiteks nende summade sissetoomine tõstatab küsimusi sidusrühmade tasandil, meie toetuse saajate hulgas, sellepärast et aastakümneid kõik äh, ameti, ametkonnad on ülikoolidelt ja teadusorganisatsioonidelt palunud äh, reaalkuludega aruandlust äh, ja ja sellise lähenemisega on harjutud selleks, et tõesti näidata, millised on olnud vastavad kulud seega oleme suunanud neid sellises äh, suunas. lisaks kardavad nad, et kindlamääralised summad vähendavad nende rahastamist. härra Brennikmaier äh, viitas samuti sellele, et need summad äh, leiavad, nõuavad teatud praktikate läbivaatamist ning tõstatavad küsimusi seoses usaldusväärsusega partnerite vahel, usalduse osas ja sidusrühmad on valmis ähm, analüüsima seda, kuidas me neid äh, summasid rakendame, aga see ei ole sajaprotsendiliselt, kuidas nüüd öelda, äh, hetkel positiivne tagasiside. kindlamääraliste summade teema tekitab küsimusi ka raamatupidamisvaldkonnas me peame analüüsis olema tagasiulatavalt äh, äh, tugevad nende projektide hindamisel ja see nõuab erinevat lähenemist komisjonilt, mis puudutab äh, teadusprojektide analüüsi, mis puudutab projektide seiret ja need on elemendid, mis on seotud ka öö, aruandlusega. vaatamata nendele elementidele oleme valmis järgmise raamprogrammi raames juhtumipõhiselt sisse tooma esimesed kindlamääralised summad, kui need osutuvad sobilikuks. kolmandaks, me oleme nõus sellega, et juhised peaksid olema osalistele abiks ja kindlasti võtame arvesse ka seda soovitust. nüüd, mis puudutab raamatupidamistavade kooskõlla viimist, see on, tegemist on teemaga, mis ulatub ju aastate taha. väljakutse seoses raamatupidamistavadega osalejate poolt on järgmine. meie finantsmäärus sätestab reeglid Äh, selleks, et kulud oleksid abikõlbulikud. riiklikul või siis äh, toetuse saaja kulul on äh, kuluarvestuslikud põhimõtted, mis ei võimalda neid kulusid arvesse võtta, mis meie arvates on abikõlbulikud. ja seega on meil keeruline aktsepteerida selliseid raamatupidamistavasid, sest tihtipeale nad ei võimalda äh, ümber arvestada äh, teatud projekti kulusid, mitmed teadusorganisatsioonid ja ülikoolid, aga ka ettevõtted äh, kasutavad erinevat lähenemist, mis ei võimalda äh, Euroopa Liidu projektidega seotud kulusid selgelt välja tuua ja sellepärast peame me analüüsima, mil määral meil on võimalik selliseid äh, raamatupidamispraktikaid heaks kiita. meie jaoks on oluline, et need oleksid vastavuses piirangutega, mis äh, tulenevad finantsmäärusest. ja lõpetuseks see, mis puudutab ühte äh, nii-öelda seda one-stop shopi, siis nagu Kontrollikoda on öelnud, siis Horisont kaks tuhat kakskümmend on näidanud, et ainult nelikümmend protsenti projektidest rahastatakse ja paljud jäävad, äh, on äh, samuti suurepärased projektid ja sellepärast oleme me äh, toonud välja ka sellise lähenemise, mis võimaldab leida rahastamist teistest allikatest, kas riiklikul tasandil või näiteks struktuurifondidest. me leiame, et äh, ka nendest vahenditest peaks saama projekte rahe, rahastada, mis on leidnud tunnustust kui suurepärased äh, arendusprojektid. millised on kitsaskohad? Need rahastajad ei äh, aktsepteeri automaatselt, et Horisont kaks tuhat kakskümmend analüüsi levinud projektid peaksid saama rahastuse riiklikutest allikatest või äh, läbi struktuurifondi. seega tulevases finantsperspektiivis tagame me selle, et äh, seda tüüpi projektide rahastamine peaks olema abikõlbulikuks tegevuseks ka struktuurifondist. teine kitsaskoht on järgmine. kui projekt on saanud heakskiidu äh, Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend raames, sada kakskümmend protsenti on VKE-de rahastusmäär ning riigiabi reeglid ei kohaldu. kui liikmesriik sooviks sarnaseid projekte rahastada ra äh, riikliku rahastamise raames või struktuurifondide raames, siis äh, on abikõlbulikkuse osas erinevad nõudmised äh, eriti mis puudutab riigiabi reegleid. me oleme olnud lähedases kontaktis konkurentsi peadirektoraadiga ja me oleme jõudnud kokkuleppeni, et need projektid, mis on saanud sellise heakskiidu, abikõlbulikkuse heakskiidu Horisont kaks tuhat kakskümmend, peaksid saama äh, võimaliku rahastuse äh, samade reeglite kohaselt, äh, nii nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend raames. see on meie panus seoses viienda punktiga ning lõpetuseks me oleme veendunud, et me oleme teinud suuri edusamme Horisont kaks tuhat kakskümmend raames. me oleme optimistlikud selle veamäära vähenemise osas, aga kõigepealt on vaja edasi liikuda lihtsustamisega ja sellest kontekstist lähtuvalt äh, juhtumipõhiselt katsetame me kindlamääraliste summade kasutamist, kus äh, see sobilikuks osutab ja äh, võtame arvesse ka riiklike raamatupidamistavade aktsepteerimist, kui see on kooskõlas finantsmäärusega, aitäh. aitäh ja nüüd palus sõna veel kolleeg Seller. ah, asi on korras juba, no suurepärane. kui te rääkisite eelarvest ja selle kontrollist, siis ma olen tegelikult väga mures sest see erineb olulisel määral sellest, mida meile eelarve peadirektoraat on öö, ette kirjutanud. seal on kirjas, et Horisont kakskümmend kakskümmend ohvitseridele on tegutsemiskeeldu kehtestatud. ja arvestades seda, millele praegu siin juba, siin rääkisite, siis on tegelikult on see asi Eh, suhteliselt dramaatiline, et eh, üks-ühele ei anna sugugi kaks kokku. ühitamatuid asju, eh, kui need on, siis tuleb tunnistada. aga kes tahab Euroopalt raha saada, siis ta peab aktsepteerima Euroopa Liidu nõudeid. kas ma tohin küsida, milliseid kitsendusi eelarvele näete te oma töös järgmisel eelarveaastal. meie näeme uut eelarveaastat ja selle eelarvelisi vahendid positiivselt. see tagab meile nii mõneski mõttes kui komisjonile paindlikkuse ja võimaluse tegutseda. asi on selles, et toetuse viise võib olla väga palju erinevaid ja no üks on see, mida finantsmäärus sätestab, kuid on ka teisi öö, võimalusi ja iseäranis me võtsime teadmiseks, et, et viiakse sisse uued kategooriad kulukohustuste täitmiseks. me peame loomulikult asja kõigepealt kontrollima, aga meie eesmärgiks on meie osalusreegleid eh, nii eh, palju kui võimalik eh, kohandada finantsmäärusega, selleks et meil oleks reeglistik ka teadus- ja arendustegevuse programmide elluviimiseks. ja no ühtlased, ühtsed reeglid, see on minu meelest tõesti väga tähtis. kui neid ei ole, siis öö, ei saa äh, edasi töötada, me minu jaoks on olulised uued raamatupidamisprogrammid ja reeglid. minu arvates ei ole äh, liikmesriikide äh, raamatupidamistavad alati ühitatavad Euroopa Liidu omadega ma leian, et põhimõtteline küsimus teadus- ja arendustegevuse puhul seisneb selles, et me töötame olukorras, kus me peame eh, tagastama eh, või maksma välja tekkinud kulud, aga need eh, kulud on vaja kõigepealt identifitseerida liikmesriikides on äh, raamatupidamissüsteeme, mis ei ole suunatud sellele, et ühe projekti detailseid kulutusi kuluartiklite kaupa saaks rekonstrueerida. väga paljudes ülikoolides on mm, väga suured keskused, kus vaadatakse, milline on olnud tööjõukulud, kuid pärast on väga keeruline nende raamatupidamissüsteemide põhjal järeldada, kui palju produktiivseid töötunde tegi teadlane. meie jaoks on tekkinud äh, kulud projekti puhul väga olulised, kuid raamatupidamissüsteemi, kes ei suuda kuluartiklite kaupa kulutusi näidata, siis on meil väga keeruline teha asjaomaseid järeldusi. aitäh, ma mõistan teid ütleb äh, proua äh, Kressle. nüüd anti proua Kressle, andis sõna äh, kontrollikojale uh,. kontrollikoja roll on siin väga mõõdukas, sest meie teeme analüüsi iga-aastaselt vastavalt meie enda eriraportitele ja me teeme siis ettepanekuid nii komisjonile kui ka seadusandjale rakendamiseks. mul on väga hea meel, et te toetate meie analüüsi ja leiate, et meie ettepanekud on rakendatavad ja kontrollikod on alati valmis teiega rääkima programmide tõhususest ja tegema ka siis ettepanekuid õigusloomeks, millega oleks võimalik siis praktiliselt rakendamist parandada. aitäh, julgustame teid, sest me nägime, et Kontrollikoja selleaastases tööprogrammis ei ole teadustööd üldse sees, kõik muud küsimused välja arvatud teadustöö, nii et sellepärast oleks hea, kui me järgmisel aastal saaksime jälle eriaruande ka teadustöö ja teadusprogrammide eri aspektide kohta jah, meie iga-aastaste aruannete kõrval ja kinnitavate aruannete kõrval me viime läbi ka tulemusauditi äh, Horisont kaks tuhat kahekümne kohta, lähtudes uuringust kasusaajate kohta, teeme koostööd komisjoniga ja me üritame teha ettepanekuid ka Horisont kaks tuhat kahekümne rakendamiseks praeguse programmiperioodi ajal. aitäh! sellega oleme selle päevakorrapunkti ammendanud ka terve päeva päevakorra. viieteistkümnendal mail tuleme uuesti kokku, seniks äh, ilusat aega ja